we I open our afternoon meeting. alustame siis täna pärastlõunase koosolekuga. meid on nii vähe kohal tänane peamine päevakorrapunkt on avalik kuulamine, mis puudutab Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide lihtsustamist ja nendega seotud bürokraatia vähendamist. Äh, nagu teate, siis lihtsustamine on äh, meie poliitika peamine arutelupunkt äh, juhitud ühtse juhtimise all ning me arutasime seda ka programmeerimisperioodiks kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend lihtsustamise eesmärk on parendada poliitika rakendamist ning suurendada selle tõhusust. ja samuti äh, suurendada ligipääsu struktuuri ja investeerimisfondidele. viimastel aastatel on väga palju meetmeid äh, sisse toodud, näiteks harmoneeritud reeglid kõikidele fondidele, äh, ühtekuuluvusvahendid ning vähesemad kulud selleks, et lihtsustada menetlust. administratiivse koormuse vähendamine äh, on äh, lihtsustamiseesmärgi äh, prioriteet number üks, seda nii Euroopa ülesel, riiklikul kui kohalikul tasandil. lihtsustamine on ka regikomisjoni oluline vastutusvaldkond meie teemavaldkonnas ja seetõttu ma tahaksin öelda tere tulemast neljale eksperdile meie kuulamise jaoks Äh, programm on teile eraldi välja saadetud. Äh, kõigepealt äh, annaksin ma sõna kõikidele meie külalistele kümneks minutiks igale ja pärast seda annaksin liikmetele küsimusteks ja kommentaarideks sõna ning samuti Euroopa Komisjoni esindajatele, kui neil on märkusi ma tutvustan teile meie tänaseid külalisi doktor Angeelika Mjogile, kes on Euroopa asjade eh, direktor eh, Euroopa kohalike omavalitsuste eh, organisatsioonis. edasi Anna-Maria Candela Itaaliast, doktor Georg Riis kes on Baden-Württembergi liidumaalt, Saksamaalt maaelu arenguminister ja professor Vasile Dogaro, kes on äh, West University Timisoara ülikoolist Rumeeniast. alustanud kohe äh, doktor Angeelika Pott-Möögelega, teil on kümme minutit äh, oma ettekande tegemiseks. suur tänu suur aitäh teile ja suur aitäh äh, ka teie komisjonile, et te kutsusite Euroopa Kohalike Omavalitsuste ja Regioonide Nõukogu äh, siia koosolekule. tuletan teile meelde, et tegemist on Euroopa äh, vihmavarjuorganisatsiooniga, mis erinevaid kohalikke omavalitsusi esindab ja minu tänane sõnavõtt on äh, Äh, meie liikmete panusel baseeruv, väga paljud neist töötavad Euroopa Liidu liikmesriikides tõukefondide vahendite rakendamisega ja operatsiooniprogrammidega. nii et äh, mul on väga hea meel, et just mind valiti siia selleks, et äh, ette kanda meie kogemust oleme valmistanud ka jaotusmaterjali, mis on teie kaustade vahel, aga kui te tahate informatsiooni rohkemat, siis saan ka selle laiali saata. kõigepealt räägin lühidalt meie perspektiivist asjade tänasest seisust. me võime kasusaajate kohta öelda, et samm lihtsustamise suunas on tehtud ja saavutatud ning elektrooniline dokumentatsioon on nüüd võimalik ja juhtimise suunatud menetlused aga võib öelda, et äh, ikkagi on liiga palju äh, reegleid, äh, mida ametivõimud peavad rakendama. mis puudutab integ-, fondide integreerimist, siis praegu on siin mure selles, et need määrused, mis näiteks territoriaalse arengu toetusi puudutavad, IB-d, ITI-d ja CLLD-d, oleksid tegelikult valmis Äh, rakendama koha peal rohkem vahendeid, aga, aga see ei ole olnud nii lihtne. tahaksin rõhutada oma ettekandes kolme konkreetset elementi. harmoneerimine, paindlikkus, proportsionaalsus ja tulemuspõhine juhtimine. alustan harmoneerimisest ja just reeglite harmoneerimisest. meil on väga hea meel äh, tänases äh, kontekstis oleva lähenemise eest, mis on mitme äh, rahastamisvahendi põhine, aga väga raske on seda ikkagi praktikas rakendada, sest et reeglid on erinevad, fondid on erinevad eh, ning ka liikmesriikides on erinevad ministeeriumid ja erinevad peadirektoraadid, kes on vastutavad eh, Euroopa ühenduse tasandil. nii et praktika muutub väga keerukaks seetõttu. ja meie teeksime järgnevad ettepanekud, kuidas asja parandada. esiteks need eh, finantsinstrumendid, mis uutes määrustes kirjas on, näiteks IB, ITI ja nagu öeldud, CLLD äh, peaksid äh, olema suunatud äh, rohkem lihtsustamisele, praegu ei ole seda veel aga tehtud, me oleme hiljuti ka välja andnud uuringu ID-ID kasutamisest liikmesriikides ja see näitab, et nende rakendamine on olnud väga vähene seetõttu teeme ettepaneku, et neid instrumente võiks kasutada äh, laiemas kontekstis, sellepärast et see ilmselt äh, läheks äh, paremini kokku lihtsustamispüüdega. teiseks, me tahame julgustada Euroopa Liitu liikuma ühtsete menetluste ja protsessideni, kui üldsegi võimalus, ja me arvame, et CF on esimene hea samm, aga Äh, mitte piisav Euroopa ühendamise rahastus siis. kolmandaks, äh, me äh, tahaksime, et pikaajaline eesmärk oleks ühtne Euroopa Liidu kohalik rahandam-, rahastamise voog, mis peaks siis andma vastuse kõikidele piirkondadele. see võiks olla üks keskpunkt mis koondab äh, taotlejad, see oleks üks rahastusvahend äh, just kohalikule tasandile. ja see annaks siis konkreetsed tulemused. ja selles äh, jaotusmaterjalis, mis me oleme ette valmistanud, on toodud ka näited, aga ma aja kokkuhoiu eesmärgil jätan need praegu kõrvale teiseks, paindlikkus. meie järeldame, et paindlikkust ei ole endiselt saavutatud. komisjon on pannud paika eh, prioriteetsed teemavaldkonnad ning samuti riiklike programmide eh, protsentuaalsed jaotused, aga reaalselt tegelikult liikmesriikides mingisugust eh, paindlikkust näha ei ole ja siin on toodud Hollandi näide lisaks ka jaotusmaterjalis ära. edasi proportsionaalsus ja järelkontroll ja auditid. ilmselt ei üllata teid, et siin oleme saanud oma kolleegide käest väga palju kommentaare. Nemad ütlevad, et tõukefondid äh, on endiselt mitmetasandilise auditiga ja see tähendab seda, et samu dokumente kontrollivad erinevad ametivõimud erinevatel tasanditel ning nad tõlgendavad, äh, mida nad näevad, väga erinevalt see loob äh, õiguslikku ebakindlust äh, kohalike omavalitsuste juures, aga see on just kasusaajate seisukohalt tegelikult väga tähtis. Äh, lihtsustamise võtmekriteerium hüvesaajatele, sealhulgas kohalikele omavalitsustele, on see, et inspektsioonide arv peaks olema väiksem, praegu on kohapealsete kontrollide arv liigselt koormav mõned äh, liikmesriigid on võtnud vastu riikide deklaratsioonid, mis on viinud äh, ka väiksema kontrollini äh, Euroopa Komisjoni suunal. Euroopa Komisjon tahab kontrolle tõhustada ja kontrollikoja tegevuse järel on näiteks EDF programmidesse leitud väga palju vigu see jällegi omakorda mõjutab negatiivselt äh, kasusaajaid. Äh, audiitorid tavaliselt eeldavad, et äh, liikmesriigid on ähm, väga ühtemoodi ja ühes leitud vead võiksid ka rakenduda teistele, see aga ei ole niimoodi. seetõttu meie ettepanek on proportsionaalsem ja tulemuspõhisem lähenemine Äh, auditis rohkem peaks äh, vähem, rohkem peaks keskenduma parendustegevusele ja vähem karistustele. samuti peaks olema rohkem rätseplahendusi erinevatele liikmesriikidele ning pettuste ja vigade vaheline vahe peaks olema väga selgelt piiritletud. Äh, samuti peaksid protsessid olema äh, leebemad nad peaksid olema seotud ka auditeerimispõhimõtetega liikmesriikides lihtsamad menetlused äh, tähendaks seda, et äh, riiklikutel auditoorium, audiitoritel oleks rohkem pädevusi, äh, muidugi välja arvatud erijuhtudel. üks teavitus ja üks auditsüsteem näiteks võiks olla ellu kutsutud, kuhu oleksid kaasatud kõik osalevad osapooled Äh, reegleid äh, ei tohiks muuta ja neid tõlgendusi ei tohiks muuta keset rahastusperioodi, äh, mida peaks siis tagasiulatuvalt rakendama, sellepärast et see muudab olukorra liikmesriikide jaoks liiga koormavaks. oluline on see, et erinevate skeemide kokkupanemisel osapooled teeksid koostööd, et igasugust vastuseisu välistada ja edasi nõuetele vastavust saab ka muuta paremaks sellega, et audiitorite protsessid oleksid läbipaistvamad ja samuti oleks ka apellatsioonide ja lepitusmenetluste täpsem ja detailsem teave vajalik mis puudutab tulemuspõhist juhtimist, siis kahju on see, et komisjoni liikmesriigid on äh, loobunud praegu võimalusest ühtseid tegevuskavasid välja töötada. ühtsetel tegevuskavadel on äh, suur potentsiaal bürokraatia ja auditi äh, vähendamiseks. Mm, kahjuks ei komisjon ega Euroopa liikmesriigid ei ole olnud piisavalt kindlameelsed, et ühtseid tegevuskavasid äh, ellu kutsuda, kuigi äh, on öeldud, et see on äh, prioriteedina välja kuulutatud. väga suur probleem on see, et igasugused suunised on olnud segased ja neid on antud väga viimasel hetkel. kahe tuhande neljateistkümnenda aasta suvel näiteks vastav peadirektoraat andis alles suunised välja äh, rahastusinstrumentide kohta, aga programmid olid juba käima lükatud ja see oli liiga hilja. nii et äh, Euroopa Komisjon peaks äh, suunised andma ajakohaselt ja õigeaegselt välja. me loodame, et tulevikus saab komisjon välja anda äh, Äh, suuniste äh, ettepanekut ja ka uute õigusaktide ettepanekut äh, korraga, see teeb praktikute elu lihtsamaks, sellepärast et siis on komisjonid juba öelnud selgemalt, mida nad konkreetselt regioonidelt ja linnadelt ootavad ja nüüd ka kasusaajad küsivad täpselt, kuidas vahendeid rakendada ja näiteks teavituse ja riigiabi reeglite kohta on väga palju küsimusi. Need suunised, mida komisjon on Äh, ette pannud, peaksid olema piisavad, nii et mitte keegi ei peaks neid hakkama üle äh, kordama. ja tegelikult äh, võib öelda ka, et kogu informatsioon on ainult inglise keeles. kokkuvõttes tahaksin öelda, et pädevuste arendamine peaks olema kõikidel tasanditel prioriteediks teemavaldkond üksteist, näiteks institutsioonide halduspädevus ja tehniline abi sellele viitab me usume, et peamiseks küsimuseks äh, on, mis asi on lihtsustamine, kas me saame kokku leppida ühtses definitsioonis, mis on selle eesmärk, kes peaks olema lihtsustamise peamised hüvesaajad ning kuidas me neid eesmärke saavutame. me usume, et väga kasulik oleks kõik osapooled siin analüüsiks koondada, et ühtset lähenemist rakendada. kohalike omavalitsuste jaoks peaks olema äh, lahendus äh, baseeruma ühtsel usaldusel, see peaks olema ka äh, keskvalitsuse poolt äh, ette nähtud ning äh, eesmärgid peaksid olema selged. CMR, meie organisatsioon on valmis viljaka analüüsiprotsessiga algust tegema, mille eesmärk peaks olema Euroopa rahastamise lihtsustamine, suur tänu! Thank you, thank you for the suur tänu, suur tänu selle esitluse eest ja sõna järgmisena proua Anna-Maria Kaldenale, kes äh, räägib ERDF-i ja Euroopa Sotsiaalfondi kontsentreerimisest ja lõimimisest ähm, sotsiaalse innovatsiooni puhul, uued reeglid, uued vahendid, väga huvitav iseenesest tõotab see esitlus tulla. sõna on teil. suur tänu. ma kavatsen siis äh, rääkida lihtsustamisest, reeglite lihtsustamisest ning äh, otsustasin keskenduda semaatilisele eesmärgile number üheksa programmiperioodil kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend. osaliselt sellepärast, et äh, tegemist on äh, selle osaga programmi perioodist, kus lihtsustamine ilmselt kõige suuremat mõju omandab. tegemist on valdkonnaga, Äh, temaatiline valdkond, äh, kus äh, üsna palju vahendeid tuleb just nimelt sotsiaalfondist, eesmärgiks on nimelt vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastane võitlus. ja lisaks sellele on siin veel üks oluline seos, nimelt kui ERDF-i ja Sotsiaalfondi vahendid koondatakse nende eesmärkide täitmiseks, siis kasutatakse just nimelt seda osa. Puulias Äh, on meie äh, tõrjutuse vaesuse vastane võitluse amet äh, viimased kaasa, kaks aastat selleks eelarveperioodiks programmi välja töötanud. ja meie piirkond Puulija siis otsustas haarata kinni võimalusest, mille on pakkunud komisjon, et fond on võimalik koondada. eelmise eelarve perioodi kogemus on näidanud meile seda, kus meil õnnestus ERDF, kus me haldasime ERDF-i ja ESF-i erinevalt ja erinevate reeglite alusel, peaks olema see uus süsteem tõhusam. meil oli ka täiesti teistsugune programmeerimisüksus ja see kogemus näitas seda, et põhimõtteliselt äh, meie tegevus jooksis paralleelselt, mitte need ei olnud sugugi omavahel lõimitud ja meie meelest oli väga-väga oluline, et komisjon selle ettepaneku tegi, et kaks rahastut on võimalik ähm, ka kokku panna ja üheskoos kasutada. nii et me oleme kaks aastat sellega tegelenud, ähm, programm, ähm, kavandasime siis programmid ja nüüd oleme läinud juba rakendamise juurde ja ma arvan, et selle põhjal võiksin ma välja tuua mõned asjad, äh, kus oleks veel paranemisruumi. eriti kui me räägime äh, siseriiklike ja ühenduse reeglite täitmisest, aga ka Sotsiaalfondi konkreetsete reeglide, reeglite täitmisest. tahaksin siis täna täpsemalt äh, rääkida sellest, kuidas me oleme need kaks fondi omavahel äh, pannud koos toimima. ja keskendun eriti ühtsele joonele, mis läbib kõiki neid programme. tööhõive, sotsiaalne innovatsioon ja sotsiaalne kaasatus. ning vaesuse temaatika. ja veel üks väga oluline punkt meie jaoks on see, et kuidas äh, kaasata huvipooled meie uue programmiperioodi eesmärkide täitmisesse, tuleb tagada see, et äh, huvipooled oleksid rohkem kaasatud mitte ainult programmide väljaselgitamisel, vaid äh, et meil oleks võimalik kontakti saada ka teiste piirkondadega, me räägime ju tegelikult kohalikest omavalitsustest laiemas piirkonnas kui ainult meie regioon sotsiaal, sotsiaalmajanduses on huvipooli väga palju, kellega kõigiga tuleks arvestada. tagada tuleb see, et kõikidest võimalustest haaratakse kinni, et elu parandada, sealhulgas äh, avaliku erasektori partnerlused ja praegused reeglid äh, ka võimaldavad seda. toon teile näite ERDF, ESF raam, määrused ja nende ühtsed reeglid on väga täpsed ja detailsed ja selle aluseks on regionaalsed struktuurid, mis üsna tihti käivad ühtede reeglite ja kontrollide rada tavaliselt. seni on see aga viinud selleni, et, et need fondid on täiesti eraldiseisvad teineteisest ja seega on väga selgelt era- ja avalik sektor lahus hoitud, programmide loojad äh, ja kasusaajad. toon jälle ühe näituse Te,, temaatiline eesmärk üheksa, aktiivne sotsiaalne kaasatus. siin on väga oluline roll pandud regionaalsele tasandile ja ka siseriiklikule tasandile, tööhõive ja sotsiaalpoliitika ministeeriumile väga oluline roll Äh, valla tasandil. vallad äh, Itaalias koondatakse programmi täitmise eesmärgil ja see on muidugi harmoneerimise seisukohast väga oluline. et osalt on äh, vallad kasusaajad, kuid teisalt on ka rakendajad Nad on nimelt kaasatud projektide valikuprotsessi ja teevad väga tihedat koostööd äh, huvipooltega. nii et nende roll on väga-väga tähtis. see on roll, mis teinekord satub äh, silmitsi probleemiga, et meil ei ole fondide haldamise süsteemid päris hästi paigas, eriti kui me räägime finantskontrollist näiteks ja selle puhul on nad tihti jäänud maha. meie kogemus aastatest kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist on näidanud seda, et tegemist on olnud põhimõtteliselt äh, eksperimendiga. me oleme üritanud äh, tagada see, et selle, et Äh, siseriiklikud meetmed käiksid koos ühenduse meetmetega, et koondatakse suun-, äh, koostatakse suuniseid ja nii edasi. ja tegelikult see töö on ka vilja kandnud. osaliselt sellepärast, et äh, me oleme jõudnud selleni, et me nüüd koolitame neid inimesi, kes neid fonde kasutavad. sest et täiesti objektiivselt rääkides, kui meil on erinevad reeglid, erinevad süsteemid, erinevatele öö, ähm, siis ametivõimudel, siis seda ei ole väga lihtne teha. ja see on tegelikult üksikutele valdadele üsna raske. aga äh, samas ma ütleksin, et suunised finantskontrollide jaoks, äh, mis on siis ERF-i fondi jaoks loodud, on olnud väga-väga kasulikud. ja samas oleme me ise koostanud äh, nimekirju selle kohta, mille eest vastutavad auditiametid ja mille eest vastutavad äh, programmeerimisametid. ja tegelikult äh, peaks äh, selliseid, seda taktikat jätkama ka järgmisel eelarveperioodil. me peame tagama selle, et kontrollis ei nähta mingisugust superstruktuuri, mis on kõrgemal juhtkonnast, ei, vastupidi, kui me üritame tagada selle, et ka kohalikud äh, ametivõimud äh, teavad, millised kontrollid läbi viiakse, siis see tegelikult aitab neil ette valmistada need programmid äh, juba eelnõu faasis õigesti. Nad juba siis arvestavad sellega algusest peale ja sellepärast on ka kontrollid ilmselt lihtsamad hiljem. ja veel kontrollidest rääkides tuleb äh, tagada see, et kontrollid oleksid proportsionaalsed, vastaksid projekti suurusele, mahule ja ka öö, äh, arvestaksid sellega, kellele need on suunatud. kasutada tuleks, äh, ei tohiks kasutada ühtesugust kontrolli erinevate eesmärkidega projektide jaoks, see ei lähe üsna tihti uue programmi tsükliga kokku näiteks uus programmiperiood, selle puhul on väga-väga lai ala, millest ma täpsemalt ei räägi, kuid mainin seda, sotsiaalne innovatsioon, see on valdkond, kus äh, ilmselt programmid on kohalikul tasandil äärmiselt novaatorlikud. ja kujunevad ka ilmselt üsna keeruliseks kuid nende puhul, selliste novaatorliku, novaatorlike projektide puhul vanade süsteemide kasutamine ei ole väga tõhus. see tähendab ilmselt lõpuks seda, et nad üritavad ainult äh, rihtida korraliku haldussüsteemi loomist, mida kontrollitakse ja heaks kiidetakse, mitte ei pööra tähelepanu nii palju nendele programmidele, mis peaksid kaasa tooma muutusi koha peal novaatorlike programmide tutvustamine võib just nimelt selliste kaalutluste taha takerduma jääda. nüüd ähm, milliseid tegevusi siis toetatakse sotsiaalse kaasatuse eesmärgi all? mina arvan, et on ülioluline, et Äh, tegevus on, oleks tõhusam, et toodaks kokku avalik erasektor. innovatsioon, uute organite kaasamine, kes varem ei olnud äh, sellisesse tegevusse kaasatud, on äh, juba iseenesest teretulnud rikkuse jagamine ja nii edasi, kõik need on eesmärgid, mille puhul kohalikud omavalitsused on paremas positsioonis, nad tunnevad kohalikke olusid ja teavad väga hästi, kuhu neid vahendeid suunata. ja täna me peame tagama selle, et Sotsiaalfondi ja äh, Maaelu Arengufondi vahendid äh, käiksid käsikäes kui nad seda ei tee, siis inimesed hakkavad äh, neid erinevaid äh, programme vastustama, vastutama, kui reeglid on erinevad, ei ole võimalik üheskoos neid fonde hallata. me ju tahame ometigi arengut kohalikul tasandil, me ei taha seda, et äh, inimesed oleksid negatiivselt meelustatud nende fondide vastu. ja seega see praegune vahendite süsteem tegelikult ei ole ühendanud, vaid hoopis eraldanud tegevusi ja see on positiivne nüüd, et need äh, fondid on pannud paralleel, pandud paralleelselt jooksma. aga kontrollisüsteem on ikkagi veel lahus. ühe kontrolliga ei ole täna veel võimalik äh, katta äh, nii RDF-i kui ka ESF-i täitmist. ja veel, meil on kaks peadirektoraati, kellest me sõltume, kui me Äh, koostame programme Sotsiaalfondi või Maaelu Arengu Fondi all ja tegelikult äh, ühte tüüpi projektide puhul peame me siis olema ühenduses ühe peadirektoraadiga, aga kui Euroopa Komisjon tuleb meie tegevust kontrollima, koostab auditi, siis on meie kontaktpunktiks teine peadirektoraat ja siis lisaks sellele veel Kontrollikoda, nii et komisjon äh, audit, audit liikmesriikide auditite kohta ja nii edasi ja nii edasi, see kõik on väga mitmekihiline ja võib teinekord olla üsna meie eesmärgile vastutöötav. nii et me tahame tagada selle, et meil oleks võimalik lähtuda varasemast kogemusest. eelmise aasta plaan võib ju teinekord olla ka rakendatav järgmisel aastal. ja audit võiks ju seega olla üsna sarnane. teinekord on aga nii, et iga paari kuu tagant korraldatakse uus audit, sest et äh, visiitidel käivad erinevad ametid ja seega ei era- ega avaliku sektori institutsioonidel pole lihtsalt äh, piisavalt inimressurssi, et sellise bürokraatia äh, masinaga toime tulla, meil on vaja palju tõhusamaid kontrolle. me peame neid kontrolle ühtlustama, auditid in-, ehm, ühtlustama. nii et enne, kui tuuakse reeglitesse sisse äh, lihtsustusi, peaksime mõtlema sellele, kuidas ratsionaalsemaks muuta kogu menetluskorda, millest me kõik peame lähtuma. ja loomulikult see mõjutab äh, ühelt poolt nii kohal, ka kohalikke valitsusi, omavalitsusi, mitte ainult äh, ühenduse institutsiooni ja ma kohe lõpetan, me oleme teinud äh, ka ühe suure kultuurilise nihke nimelt tänu sellele tööle, mille me oleme teinud uue eelarveperioodi programmide programmeerimisega, inimesed on väga harjunud nüüd sellega, et äh, meil on ühtne programmiperiood, ühtne programmeerimisüksus, kes äh, teeb siis tööd mõlema fondi alt, äh. aga praegu, kui me oleme läinud üle programmeerimiselt rakendusele, siis on esialgses faasis, kuivõrd me peame järgima nii ühenduse kui ka siseriiklikke reegleid võib juhtuda see, et jällegi hakkavad tegevused liikuma paralleelselt, mitte mööda ühte teed ja see ei ole sugugi mitte kõige parem lähenemine. võib-olla meie jõupingutustele vaatamata ei äh, lähe see asi nii libedalt käima, me peame kuidagi selle killustatuse, millega me oleme seni silmitsi olnud, sellest üle saama. suur tänu teile ma olen natukene mures, äh, sest ma vaatan praegu kella. Äh, ja me ei taha väga palju kõneajast äh, üle minna. järgmisena annan sõna härra Georg Rissile, kes on Baden-Württembergi liidumaalt, sõna on teil, palun. ja kümme minutit on teil kõneaega Vielen Dank zunächst einmal, dass ich hier aus. suur tänu, aitäh selle eest, et ma saan siin esindada korraldusasutuse seisukohti ning mm, ma püüan näidata, kuidas näeb asi välja rohujuure tasandil. põllumajanduse ja maaelu arengufondi ja regionaalarengu fondi töö ei haaku alati väga hästi ning see teeb meie töö teinekord üsna raskeks. mina olen pärit Stuttgardist, see on see väike kollane punktikene siin. meie liidumaa nimi on Baden-Württemberg, kui te ei tea, mis see on, siis vaadake Youtube'ist järele, see on päris lõbus tutvustus seal sooviksin alustada esimese probleemiga, mis meil on nimelt õiguse raamistik, ei ole mingi raamistik, vaid see on amööb. see on tingitud selles, et meil on siin aluseks määrus, mille nimeski ei suudeta kokku leppida, kutsutakse seda baasmääruseks, ESI määruseks ja nii edasi ja nii edasi ning sisukorrad on samuti samuti erinevad, see ei tee olukorda samuti keer-, lihtsamaks, siis meil on äh, Regionaalarengu Fondi määrus, siis meil on see, see äh, rakendusakti, siis meil on terve hulk delegeeritud akte ja see äh, dokumentide rida on nii pikk, et komisjon isegi unustanud tühistada vana rakendusakti, see kehtib siiamaani. ja nüüd jõuame teise punkti juurde ma usun siiamaani, et põllumajandus ja maaelu arengufond ja regionaalarengu fond on, ei ole omavahel äh, tuttavad. E, regionaalarengu fondi dokument koosneb seitsmeteistkümnest artiklist ja kolmeteistkümnest leheküljest. E, maaelu e, arengu põllumajandusfondis on üheksakümmend artiklit, kuuskümmend kaks lehekülge eeskirjad on väga erinevad, väga erineva sügavusega ning teine punkt on see, et regionaalfond, arengufond eh, allub riigiabi eeskirjadele, samas kui Põllumajandus- ja Maaelu Arengufond ise tegelikult sisaldab riigiabi reguleerivaid eeskirju. siin on meil juba kaks erinevat akti tooksin veel esile mõned vastuolud nende kahe fondi vahel. kõigepealt no, väikesed taristud, siis ITI-de küsimus, delegeeritud vastutuse küsimus nendes kahes fondis, netotulude küsimus, lihtsustatud kulude küsimus finantsinstrumendid ja aruandlus. vaatame kõigepealt väikeseid taristuid. väikesed taristud, mis on näiteks, mida, vahendid, mida kasutatakse näiteks matkatööde tähistamiseks ja nii edasi, omavalitsused saavad ise otsustada, kuidas neid vahendeid kasutada. Saksamaal on siia kulutatud kuni kuuskümmend tuhat eurot. regionaalarengu fondis näeb asi välja nii, viis miljonit eurot toetuskõlblikke kulusid või siis maailmapärandi puhul kuni kümme tuhat. nüüd jõuame nende eeskirjade juurde, mis puudutavad kaasatud asutusi. liiderid tegevusgruppidel olid oma eelarved, neil oli oma rahaline vastutus, nad said ise otsustada, kui suur oli toetuse määr ning millised olid toetuskõlblikkuse tingimused korraldusasutuse ees ei kandnud nad aga mingit finantsvastutust. linnaliste asutuste puhul oli asi teistsugune regionaalarengu fondis on linnad, omavalitsused vastutavad projektide valiku eest. Neid kontrollitakse, kas neil on ka kirjalikud lepingud, kas nad on organisatoorselt suutelised seda kõike tegema, kas nad on rahaliselt võimekad seda tegema, kas neil on piisavalt eh, korrald-, piisavad korraldusstruktuurid, pädevused, kas ülesanded on eraldatud, kas on pettuse võimalusi ja nii edasi ja nii edasi. seetõttu meie ütleme, kes äh, sellega üldse tegelema hakkab, see on ise süüdi. nüüd jõuame järgmiste peensuste juurde, netotulud. regionaalarengu fondis artiklis kuuskümmend viis on kirjas, et netotulud äh, näiteks uurimisprojektide puhul äh, lähevad korraldusasutusele ja, ja kuid Horisont kahe tuhande kahekümne raames öeldakse, et EISED, et meie oleme hoopis teadusasutusel, mida siis tegelikult tahetakse, loomulikult teadusasutus, sest et siis saab raha eh, ise kasutada. tooksin näite netotulude kohta. Eh, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal otsustati, et sääst on samuti netotulu. tooksin näite, mida see siis tegelikult tähendab. Eh, võtame näiteks ühe lasteaia kui te kujutate ette, et to, millised võiksid olla toetusabinõud, enne toetusi on kasutus õliküttel, et talved on pikad ja külmad, küttekulud on suured. järgmise, pärast meil oli, pärast investeeringuid olime üle läinud pelletiküttele, küttekulud olid väikesed, kus äh, on siin siis nüüd tegelikult tulud. jõuame siis nüüd minu lemmiknäiteni, lemmiknäiteni lihtsustatud kulud. meil on siin lihtsustatud kulude juhis, lihtsustatud kulud, kõik väga toredad reeglid, mida me kõiki peame täitma, lihtsustatud kulud ja liikmesriikidel on see rõõm kolmkümmend viis lehekülgi küsimusi ära vastata. ja kui need on nüüd lihtsustatud kulud, siis äh, mina olen homme, siis ma tõesti ei tea, kes ma olen. ning äh, nüüd veel üks küsimus, mis mind eriti rõõmustab, finantsinstrumendid. ma ei tahaks poliitilist arutelu siin üldse algatada, kuid finantsinstrumente reguleeritakse kolmeteistkümne erineva aktiga ma pean siin lihtsalt vigu tegema, teistmoodi ei ole võimalik teha. ja finantsinstrumendid, see on see pakk, mis tuleb ära täita siis, kui tahad kasutada finantsinstrumenti, ma kaalusin ära, mitu kilo paberit see on. Need ning need eeskirjad lausa toodavad ise vigu, kuid jõuame siis nüüd äh, raamatupidamiseni. et kujutage enesele ette, et toetusi, et saadakse pindala toetusi ja saadakse ka täiendavaid toetusi, põllumees saab igal aastal sama summa, sama pinna jaoks, ta teeb oma aruande ning aasta on läbi. regionaalarengu fondis on meil vaja ka projekte jälgida kuus aastat takkajärele ning äh, kui nüüd projekt ei õnnestu, siis tuleb tal kõik aruanded uuesti esitada. see on puhas bürokraatia. ning veel üks tore asi raamatupidamise aruandlusaasta kohta äh, eelarvemäärus võimaldab meil teha makseid ja jätta maksed arvandusdokumentide sisse. kuid kui ma alustan kontrolli, siis ma pean need maksed raamatupidamisdokumentidest välja võtma, mis tähendab seda, et iga projekt koosneb tegelikult tohutust hulgast arvetest ning äh, lisatoetuste maksetest, see tähendab, mul on sadu erinevaid arveid ning kõik need erinevad arved peavad olema valmis, et neid oleks võimalik välja võtta, et tõendada, kas need maksed on olnud õiguspärased ja seda aastaid hiljem. see tähendab aruandlust, ilma et sellest mingit kasu oleks. see on ainult tohutu bürokraatlik koorem ja seda kõike tehakse äh, tulemuskesksuse nimel. suur tänu! suur tänu! Äh, suur aitäh teie ettekande eest. Äh, ma kujutan ette, et regikomisjoni see ettekanded vahel on ka päris kunstipärased Läheme igal juhul edasi oma järgmise külalisega, professor Vassile Dugaro, kes on Timisoaro ülikoolist Rumeeniast ja teil on sõna. invitația de a fi prezent la această uh, prezentare publică. Suur tänu võimaluse eest äh, siin sõna saada. Need materjalid, mida ma teile siin tutvustan, tuginevad kolmele eksperimendile, mida me kolme aasta jooksul läbi viisime oma uurimiskeskuses. me soovisime teada rohkem lihtsustamise teooria, teoreetilise baasi kohta ning selle kohta, kuidas oleks võimalik regionaalarengut paremini korraldada. me äh, tugineme kahe tuhande üheteistkümnendast aastast pärit äh, alusdokumendile. kõigepealt sooviksin tänada doktor Rissi koostöö eest ja minu ettekande ettevalmistamisel me räägime prioriteetsetest eesmärkidest, mõjuhinnangust, piirkonnaülesest koostööst ning kombineeritud näitajatest. samal ajal räägitakse ka hindamiskriteeriumite lihtsustamisest. täna me ei räägime menetluste lihtsustamisest kuna Euroopa vahendite kasutamisega on seotud palju raskusi ning siin on vaja diagnostika spetsialiseerumist. see tähendab, et vahendeid tuleb kasutada tõhusalt ning ka hindamismeetodid peavad olema tõhusad. ühine teaduskeskus ja Sevilla instituut on astunud juba esimesi samme ning on alustatud kaubavoogude liikumisi, liikumiste uurimist erinevate piirkondade vahel. tuginetakse majandusteaduse olulisele põhimõttele, võrreldava eelise põhimõttele kui me räägime praegu lihtsustamisest, siis me mõtleme kolmele valdkonnale. kõigepealt teadusele, siis õigusele ning kolmandaks empiirilistele protsessidele. õiguse valdkonda puudutasid juba eelkõnelejad, empiiriliste protsesside juures mõtleme me arusaama, arusaamisele lihtsatele mõõtmistele kuid me mõtleme ka sellele, et me peaksime saama vähemate andmetega paremaid tulemusi. see peaks olema lihtsustamine, nii nagu me seda vajame just aruka spetsialiseerumise raames. Euroopa Liidul on väga häid tulemusi nii hästi teadus-arendus kui ka innovatsiooniprojektide osas. ma tean, et Gröningeni ülikoolis on uuritud lisaväärtuse, lisaväärtust eri riikide vaheliste kaubavoogude liikumise juures ning tulemusi hinnatakse koondatud tasandil väga oluline on see, et me saaksime neid tulemusi ka kasutada, kui me soovime saavutada suuremat lähenemist ning samas spetsialiseerumist. kui me saavutame spetsialiseerumise, siis on võimalik kasutada e, samu meetodeid e, erinevates piirkondades. E, samuti on võimalik tooteid ja teenuseid kujundada selliselt, et kulutatakse vähem toorainet, vähem energiat. me ei saa rääkida spetsialiseerumisest Euroopa Liidu raames, kui me ei saa aru sellest, kuidas täpselt partnerlused toimima peaksid. me lähtume baasnäitajatest ning me püüame hinnata erinevate sektorite tootlikkust. ma tooksin Austria näite. sellega on võimalik lahendada ka lähenemise probleem. meie ettepanek oli töötada välja konkreetsed kategooriad kindlate sektorite jaoks. vastavad andmed on äh, teaduskeskuses juba olemas ning me püüame mõista seda, kuidas need partnerlused tegelikkuses toimivad. kui me räägime spetsialiseerumisest, äh, siis me soovime küll seda eesmärki saavutada, kuid me peame äh, Eh, pidama silmas ka protseduure, mis võimaldavad sinnapoole liikuda. Teil on võimalik praegustele andmetele toetudes hinnata eh, tööjõu liikumisi ning me saame toetuda ka USA uuringutele. Eh, on uuritud erinevaid kutsealasid, erinevaid, erinevate kategooriate järgi arvestades näiteks sugu, rassi ja nii edasi, me peaksime olema võimalikult täpsed. Saksa teadlaste tulemused on võimaldanud välja töötada uue instrumendi, millega on võimalik makrotasandil mõõta materjalikulu, tööjõukulu, aga samuti ka toote tasandil erinevaid hinnanguid läbi viia me soovime, et vahendite, tulemuseks oleks vahendite võimalikult tõhus kasutamine, see oleks kvalitatiivne hüpe, niisiis niisugune näitajatega süsteem võimaldaks näiteks kõige madalamal tasandil, NUTS kolme tasandil saavutada olulisi tulemusi kui me kasutame erinevaid äh, näitajaid, on meil võimalik äh, saada olulisi andmeid tulemuste parandamiseks, me saame võrrelda ka erinevaid piirkondi omavahel äh, ning neid andmeid saavad kasutada meie uurimisrühmad. meil ei ole vaja kasutada, teha topeltuuringuid tuleb tagada ka oskusteabe ülekanne erinevate piirkondade vahel. on räägitud äh, lahti ühendamisest, mis peab võimaldama kasutada vähem ressursse, samal ajal aga suurendada majanduse tootlikkust, tuleb aga vaadata, milles seisneb äh, siin seos Eh, lahtiühendamise eh, ja, eh, ja samas innovatsiooni kasutamise vahel ma viitasin juba kolmele eesmärgile, kõigepealt lähenemine, ning ühtekuuluvus ning kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani ning seejärel järgmisel perioodil eh, juba intelligentne spetsialiseerumine, arukas spetsialiseerumine. Eh, vahetulemused on juba saavutatud, kuid meil on vaja järjest täpsemaid ja paremaid vahendeid, kui me soovime eh, kasutada need viit raamindikaatorit siis on võimalik mõõta ka täpsemalt Euroopa vahendite kasutamise tulemuslikkust. ja meil on uuring, mis pärineb Sevillast, mis, kus on võrreldud erinevate piirkondade kaubavoogusid. siin on tegemist Berliini piirkonnaga aastal kaks tuhat kümme ning me näeme, et on vaja meetmeid meet, meet mis võtavad arvesse seda, kui suur on materjali ressursikulu ning kui suur on saavutatud lisatulu. Gröningeni ülikoolis mõõdeti ka kulutusi, uuriti kaubandussuhteid Hiina ja USA-ga ning nüüd ma läksin võib-olla pisut liiga üksikasjalikuks, kuid osad teist on võib-olla juba ka kursis äh, see, nende asjadega, kui meil on teatud äh, kindlad tooted ja kakskümmend kaheksa liikmesriiki, siis on võimalik äh, väga lihtsalt leida, milliste toodete osas on võimalik spetsialiseeruda selliselt, et sellest on kasu kõikidele riikidele see on, oli suur väljakutse ähm, seitsmekümnendatel aastatel, mille eest anti ka Nobeli preemia, kuid praegu, kui me räägime struktuurifondide vahendite kasutamisest ettevõtete huvides, eh, siis me näeme, et on vaja ühendada huvid, ettevõtjate huvid ning kogukonna huvid. me soovime ettevõtete kasumit maksimeerida, samal ajal on, peab aga olema tagatud ka kogukonna huvidele vastamine, vastavus. selleks on vaja kaasata seaduse tasand. Tuusile näite Austriast Austria on väga tugevalt spetsialiseerunud. vaatame kõigepealt kolme esimest rida. teised puudutavad juba sektoreid, kus luuakse küll lisaväärtus, kuid kaudsemal moel. me näeme siit järgmist. Austria kuulub nende väheste riikide hulka, kus riigi kesktasandil tõepoolest sellist äh, nutikat spetsialiseerumist äh, respekteeritakse ning äh, me näeme siin paremal pool palkade arengut, me näeme kogu sektori arengut. Eh, siin on loodud niisugune eh, instrument Eurostati eh, tellimusel. Heidelbergi ja Hamburgi ning teiste Saksa ülikoolide teadlased on koostanud detailse mõõtmismeetodi välja, mis võimaldab hinnata materjali ja energiakulu ning saavutada säästu oluline on see, et mõõtmised oleksid tõesti väga täpsed, mõõdetaks ka heitmete kogust. tõin siin näite tarbimise kohta, mis tugineb erinevatele näitajatele, materjalikulu erinevates riikides, mida me siin näeme tarbimine on pisut vähenenud ning äh, taaskäitluse võtmine on samuti suhteliselt väike, meil on siin veel arenguruumi, mida ning parandamisvõimalusi, mida oleks võimalik saavutada just äh, aruka spetsialiseerumise teel. Euroopa Parlament tellis samuti ressursside tõhusa kasutamise kohta uuringu uuriti sadat Saksa ettevõtet ning võrreldi erinevate ettevõtete ning Euroopa liikmes, Liidu liikmesriikide tulemusi. arvestus oli lihtne ning mida me nägime Rumeenias Teeniši piirkonnas nimelt ressursside, ressursikulu vähendamine, tootlikkuse suurendamine. maakonna tasandil on väga raske hinnata, kas sellest, kas seal kasutatakse nutika spetsialiseerumise lähenemist siin on vaja täpsemaid teaduslikke uuringuid, muidu me piirdume vaid arvestustega. lubage mul veel kokkuvõtteks öelda, et need spetsialiseerumist puudutavad uuringud peavad jätkuma. materjalikulu, energiakulu on asjad, mida tuleb mõõta väga täpselt. me tugineme liikmesriikide ja Eurostati andmetele kui me soovime tõepoolest nutikat spetsialiseerumist kohaldada Euroopa Liidu tasandil, on meil vaja niisuguseid instrumente, mida on lihtne kasutada eh, ning mis võimaldavad koostada arvestusi liikmesriikide tasandil. kui mõelda tööjõu küsimusele, siis Rumeenias on olukord paradoksaalne, kuni kahe tuhande üheteistkümnenda aastani rahvastik vähenes ning meil äh, tekkis tööjõupuudus. see, praegu räägitakse väga palju eeskirjadest, kuid meil on vaja tegelikult Euroopa Liidu tasandil kokkuvõtteid äh, meil on strateegiaid, mis on kohati omavahel kooskõlastatud, osad aga seisavad omaette ning ma püüan selgitada, mida tähendab spetsialiseerumine siinkohal. spetsialiseerumise mõte Rumeenia näiteks kaotab vähese spetsialiseerumise tõttu äh, aastas viis miljardit eurot. tuginedes sellele arvestusmeetodile, materjali äh, mit-, ebatõhus kasutamine põhjustab samuti tarbetuid kulusid oluline on luua mudel, millega hinnata ka tööjõukulusid. meie väljatöötatavad strateegiad tuleb viia omavahel kooskõlla ning tähelepanuta ei tohi jätta ka uusi majandusharusid. see on oluline, kui me soovime Euroopa Liidu tasandil saavutada maksimaalset arengut suur tänu. Äh, teie lähenemised olid väga erinevad äh, ühel ja samal lihtsustamise teemal. kallid kolleegid, äh, nüüd on sõna teil. küsimused, soovitused, härra Novakov kõigepealt ja siis härra Etheridge. suur tänu, proua juhataja. mul on väga hea meel tegelikult et meil on siin täna kohal kohalike omavalitsuste esindajad ja meie programmidest kasusaajad. ühtekuuluvuspoliitika tegelikult on ju see poliitika, mida viiakse ellu seal, kus elavad meie inimesed, mitte ei viida ellu Euroopa institutsioonides. nii et äh, kasusaajad, abisaajad ja kohalikud oma valitsused on justkui lennujaamas lennukontrollimisüksus, kes otsustab, mis suunas Euroopa lennuk lendab ja neid tuleb ära kuulata. teinekord tõesti äh, meile, meile tundub, et me elame siin justkui nagu mingisuguses muinasjutus, kus äh, me kõiki, ähm, kus kõik läheb hästi, aga see sugugi nii ei ole. jah, probleemidest rääkida on palju, härra Riis, kui te arvate, et see on äh, et, et teie ees on paksud dokumendid, vaadake, mida peame meie läbi lugema kaks tuhat kahekümne programmi osas. ma tean, et väga palju oleks rääkida probla-, probleemidest, aga tegelikult peaks rääkima rohkem lahendustest. teinekord äh, bürokraatia ja administri-, administratiivsed äh, takistused on need, mis takistavad inimesi osalemast ühtekuuluvuspoliitikast ja nad kaugenevad sellest aga on kohalikke omavalitsusi ja ettevõtteid, kes eelistavad seda, et nad võtavad laenu, mitte ei taotle raha programmidest. Nad lihtsalt ei taha seda programmide nõuete täitmise kadalipu läbi käia kaheksakümmend protsenti Euroopa eelarvetest on liikme, Euroopa eelarvest on liikmesriigi hallata, kaheksakümmend protsenti. ja see tähendab seda, et kohalikud omavalitsused on Euroopa majanduse peamine mootor ja me ei saa endale lubada seda, et selle mootorile kaikaid kodaratesse viskama. ma oleksin väga tänulik, kui äh, meie külalised äh, minu, mõnedele minu märkustele täna reageeriksid. kui meil oleksid lihtsamad avaliku hanke menetlused Euroopa üleselt, siis sellel oleks juba palju kasu. no kujutage ette, et mul on ettevõte ja mind huvitavad äh, avalike hanke äh, menetlused Poolas ja Hollandis, kaks täiesti erinevat menetlust, kaks täiesti erinevat öö, äh, maad ja see tähendab seda, et kui nad jäävadki erinevaks, need menetluskorrad, siis ma ei hakka investeerima mõlemasse, kindlasti mitte. miks me ei võiks lihtsustada oma auditi menetlusi? miks ei võiks olla nii, et ühe aud-, institutsiooni audit äh, tähendab äh, ka teisele institutsioonile midagi, see aitaks kokku hoida palju raha ja jõudu, selle asemel, et mitu korda ühte ja sama pro-, projekti kontrollida. Need olidki minu mõtted ja ma tahaksin teada, mida meie külalised arvavad, suur tänu! suur tänu, härra Etheridge! ja palun lühidalt, sest et äh, meil ei ole muidu aega. peaaegu tund aega istusime siin ja kuulasime uskumatut juttu lihtsustamise kohta. ja ausalt öeldes avaldan tunnustust meie külalistele. mulle tundub, et äh, ma olen siin akadeemikute geeni- ge,, geniaalsustega ühes äh, ruumis äh, aga eh, loomulikult eh, saate isegi aru, et sellisest lihtsustamisest teavad inimesed vähe, teie räägite sellest, nagu mina nüüd eh, lihtne inimene aru saan, räägite sellest, kuidas lihtsustada asja selleks, et rohkem ära teha, et kontrollida rohkem, mõjutada rohkem ja nii edasi. aga samas siin komisjonis räägitakse ikka ja jälle sellest, et raha ei jõua kohale niikuinii selleks, et teha neid asju, millest te olete, millest te olete kõigepealt huvitatud aga tegelikult lihtsustamine peaks ju hakkama sellest, on täpsemalt ära definitseeritud see, et kuidas asju teha tõhusamalt, vähem sekkumata ja lihtsamalt asju teha. tundub, et tänase kohtumise peamine sisu on see, et kuidas tõhusamalt bürokraatidele rohkem tööd anda. ja minu küsimus on, et kas keegi on mõelnud kunagi selle peale, et see Äh, tohutu ajutöö, mis pannakse nende programmide sisse selle bürokraatiamasina käigus hoidmiseks, võiks tegelikult olla suunatud teise eesmärgi täitmisele, nimelt et midagi tehakse ära vähem sekkumise, vähema sekkumisega, kui tuuakse inimestele need äh, tulemused, mis nad äh, soovivad ja ma tunnustan meie külalisi, te, teid oli tõesti väga tore kuulata, te olete väga mõistlikud, arukad, targad inimesed, proua Vana järgmisena suur tänu, proua esimees ning samuti soovin tänada kõigi eksperte eh, nii põhjalike ettekannete ja konkreetsete ettepanekute eest. meil on, see ongi väga tore, et me saame niimoodi kogemusi ja arvamusi vahetada. kui me räägime lihtsustamisest, siis sellel on erinevad mõõtmed. kõigepealt eh, peame silmas läbipaistvust, see tähendab otsuste lihtsustamist, objektiivseid analüüse, eh, hindamist, aspekt, siin on ka poliitiline aspekt, kes saavad otsuseid teha, kas Euroopa Parlament on partnerina kaasatud, siin on ka proportsionaalsuse aspekt, samuti see aspekt, kuidas meetmed mõjuvad näiteks VKE-dele, samuti on meil olemas vaja arvestada ka kvalitatiivse aspektiga kvalitatiivsed eesmärgid, mis me oleme endale püstitanud, näiteks Euroopa eh, kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkide saavutamine ning eh, samuti ka näiteks jätkusuutlike projektide jaoks on meil vaja nagu stiimuleid. kui me räägime kvalitatiivsetest aspektidest lihtsustamisest, siis on mul doktor Isile konkreetne küsimus, kes väga elavalt kirjeldas seda, miks on nii keeruline neid fonde kasutada, miks nad meile võõrad on. kas te võiksite pisut rohkem rääkida sellest, mis on need põhjused, miks äh, lähe-, miks te olete vastu nende äh, lähendamisele ja harmoniseerimisele? And the next question. suur tänu ja nüüd saab sõna härra Olbrit küsimuseks. suur tänu, esimees. ma arvan, et äh, selles debatis on mitmeid elemente. üks nimelt on siis ühtekuuluvuspoliitika struktuur see on debati osa ja see on tegelikult väga pikka aega kestnud arutelu juba eh, Euroopa poliitikate suhe erinevate peadirektoraatide, volinike ja erinevate Euroopa Parlamendi komisjonide vahel samuti, kahju, et pean seda ütlema sellepärast et ESF-i ja ERDF-i probleemid ei ole mitte ainult koha peal, vaid äh, ka selles, et Euroopa Parlamendis näiteks on nendele väga erinevad äh, lähenemised, on erinevad komisjonid, kes sellest vastutavad. parlamendis on juba väga raske nendest asjadest omavahel rääkida, sellepärast et igaüks äh, kisub tekki enda peale Äh, sellepärast, et tööhõive äh, inimesed võitlevad äh, maaelu arengu inimestega, mitte ainult vastavad peadirektoraadid ja volinikud omavahel ei kähmle. nii et kui me määrust ette valmistame ja teie teate ju väga hästi, kuidas need asjad töötavad, siis toimus ka siis täielik lahing, kes kui palju raha mille eest saavad. nii et loogika on tegelikult mitte ühendada asju, erinevad fondid, erinevad kontrollid, erinevad ülesanded kõigile. ja see, mida teie rääkisite praegu, oli ühe fondi küsimus. see oleks ju ainukene lahendus, üks fond, väga selge, tea-, teave või sõnum ühe konkreetse mm, ajahetkel, poliitiline kähmlus käib ja see kõik tekitab segadust nii et üks laiem poliitika, üks fond ja see ongi lihtsustamine, kui see ei ole lihtsustamine, siis äh, kokkuvõttes lähevad asjad keerukamaks. sest äh, muidu oleks meil veel sada lehekülge teksti, kuidas lihtsustada. see on meie kogemus aastate jooksul. ja veel üks probleem on täpselt äh, tulemuspõhine eelarvestamine sellest me eelmisel aastal just rääkisime ja ka nendest indikaatoritest, mis seda äh, väljendavad. ja tõsine küsimus on see, et äh, inimesed tavaliselt mõtlevad selle peale, kuidas seda eelarvestamist kontrollida ja mitte sellest teemast enesest, nii et küsimus on sellest, et rohkem kontrolli ja vähem äh, tulemuspõhist eelarvet. selle kontrolli hind on tegelikult äh, suurem kui see tulu, mis tuleb projektidest. nii et äh, kokkuvõttes inimestel on vähem motivatsiooni projektide jaoks, sellepärast kogu see protsess muutub liiga keerukaks. Äh, vähem arenenud riikides on muidugi motivatsioon selge, vaheaja on raha, aga nendes riikides, kus on vähem struktuurifondide toetusi, siis Äh, on äh, motivatsioon äh, lükata seda kõike teistesse poliitikavaldkondadesse, nii et regionaalpoliitika vallas on tõesti probleem, et Itaalia, Prantsusmaa ja Saksamaa ütleksid samm-sammult jah, ei aitäh, see on teie probleem ja teie koormus. ja see ei ole kõik seda väärt, me saame väga vähe raha, aga sama palju bürokraatiat nii et vähem raha rohkema bürokraatia eest tähendab seda, et me võtame pigem pangalt laenu. nii et see on üks väga selge sõnum, peaks olema ainult üks rahastamisallikas, üks fond ja jällegi tulemuspõhine eelarvestamine ei tähenda ainult kontrolli, aitäh! suur tänu, ütleb esinaine. järgnev kõneleja on härra Van Nistelrooy. tahaksin kõigepealt öelda kiidusõnad heade sõnavõttude eest täna. ma näen, et eelarvekomisjoni äh, kolleegid, äh, kes mitmeaastase finantsraamistiku rahastamist on arutanud, on juba siin äh, sõiduvees ja parlament arutab seda järgmiste päevade jooksul. aga kas te saate igaüks öelda kolm võtmevõitu ühtekuuluvuspoliitikas, muu eest me pädevad ei ole vastutama, aga kolm kiiret võitu, mis meil on võimalik saavutada, me saame need ka siis oma debatti lülitada. suur tänu, proua Kressle soovib sõna. proua Presso suur tänu, esimees. kuna mul on aastatepikkune kogemus, siis ma olen nõus sellega, mida ütles äh, härra Olbricht. Äh, kui me räägime siin äh, lihtsustamisest, siis siin on kaks olulist aspekti. üks on see, et erinevad reeglid on ja erinevad fondid ja seetõttu on väga raske fondide üleselt planeerida, kuigi see peaks olema eesmärk uuel rahastusperioodil järgmisel korral peab olema selles suhtes palju kindlameelsem. me püüame luua olukorra, et me kõigepealt komisjonides saame ühele nõule ja siis peavad ka volinikud sedasama tegema. nii et äh, poliitika on erinev, aga meil peavad olema samad reeglid äh, kõikidele fondidele, nii et me saaksime fondiüleselt tegeleda. teine märkus minu poolt. Äh, tulemused ei ole ainuke asi, mis loeb me peame olema jah, valvsad, aga me ei saa hoida kinni samadest reeglitest, kui me oleme eh, keskendumas ikkagi tulemustele, siis me peame vaatama äh, finants ja ka formaalsed eh, igasugused auditid peavad olema väiksemad ja vähem, sest muidu tekib risk, et tulevuste kontroll tuleb Äh, teistele bürokraatlikele menetlustele veel lisaks juurde ja kolleegid juba meenutasid seda, et eriti oluline on see just juhtudel, kus projektide äh, summad on väga väikesed, kus lepingud on väga väikesemahulised, äh, aga bürokraatlik koormus on sellegipoolest väga suur. näiteks iduettevõtete või iduprojektide puhul tõesti äh, kontrolli on vaja, aga väikeste lepingute puhul vähem. ma arvan, et me peaksime olema kindlameelsemad ka selles osas, kuidas tulemusi kontrollitakse, sest oluline on just Euroopa vahendite eest tehtav ja need reaalsed tulemused. kas teie, head kolleegid, oma kogemuste pagase põhjal saate öelda, kuidas oleks võimalik täpsemalt defineerida seda, kuidas tulemustele keskenduda, aga samas kontrolle veidikene vähendada. aitäh! Thank you, thank you very much I.... suur tänu, ütleb esinaine. ma ei näe, et äh, oleks sõnasoovijaid rohkem meie komisjoni liikmete hulgas. ja nüüd annaksingi siis sõna Euroopa Komisjoni esindajatele kuulame ära teie kommentaarid. Thank you very much, my name suur tänu, minu nimi on Mari Killand ja olen äh, tõhusate operatsioonide üksusest äh, äh, regionaalarengu peadirektoraadist. väga hea meel on, et selline kuulamine on aset leidmas lihtsustamise teemal regikomisjoni töö kontekstis selge, väga li-, oluline on see, et äh, meil oleks väga laiapõhjaline arutelu sel teemal äh, ja et äh, seotud oleks niivõrd palju sidusrühmi kui võimalik, kes panustaks omalt poolt ja annaks ka nõu. alustuseks tahaksin rääkida mõnest aspektist, mida meie eksperdid äh, tõstatasid äh, oma äh, sõnavõtus. doktor Riis tegi mitmeid märkusi, viitas mitmetele suunistele ja määrustele ning ma arvan, et see, mis ta ütles selle kohta, kui palju on igasuguseid pabereid, on õige. ja selle tõttu ongi meil iPadid kõigil, et oleks vähem paberit vaja ringi tassida. aga siiski Äh, tahaksin ma rõhutada, et väga palju nendest dokumentidest tuleb just liikmesriikide äh, programmeerimisasutuste palvelt äh, ja see koordineerimistegevus ongi meie peadirektoraadi ülesanne. me anname suuniseid ainult siis, kui meie käest küsitakse me ei tee seda lõpu pärast. kui me mõtleme näiteks äh, kulude lihtsustamise peale, siis äh, tööhõive peadirektoraadi äh, kolleegid olid siin juhtrollis ja selle dokumendi pikkus on sellepärast niivõrd pikk, et me oleme püüdnud võimalikult põhjalikult vastata liikmesriikidest tulnud küsimustele kulude lihtsustamise kohta. hoolimata sellest väga raskest tööst saame me endiselt sellel samal teemal väga palju küsimusi ja et tegelikult see on väga väike valdkond äh, kogu selle poliitika rakendamise laiast kontekstist. me oleme väga head ametnikud komisjoni juures, me vastu, vastame esitatud küsimustele ja see kõik teeb äh, rohkem pabereid, toodab kokkuvõttes. nii et tundub, et on väike sümbioos äh, paberid sünnivad seetõttu, et esitatakse palju küsimusi. Äh, oleme siin, kus me hetkel oleme, praegusel hetkel äh, kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend rahastamisperioodist äh, ei ole meil kindlasti väga palju suuniseid või määrusi tulemas või ka lisavahendeid Eh, nii nagu eh, härra Olbrist sellele viitas, eh, praegusel hetkel mitte. pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat ehk ka parlament peaks analüüsima seda küsimust lähemalt. aga mitmed komisjoni liikmed küsisid, et mida praegu kohe saaks konkreetselt ära teha. et mida praegusel hetkel siis saab teha ja siin on mitmed lihtsustamisvõimalused, mis juba määrustes kirjas on. siis peamääruses ma ütleksin ühtse, ühissätete eh, määrus eh, doktoris eh, CPR, kui see võiks olla meil ühtne akronüüm, siis juba ongi asjad lihtsamad. ma ütlesin, et lihtsustamise võimalusi on palju, aga lihtsustamiseks kohustust ei ole ja see on nende määruste läbirääkimise tulemus, paljud osalised ei tahtnud äh, kohustusi võtta, nad tahtsid paindlikkust. proua Candela äh, tõstatas äh, väga olulise äh, küsimuse, et erinevate fondide vahendid, Regionaalarengu fond ja teised võiks saada kasutada samas samade võimaluste arveks, aga paljud liikmesriigid ei olnud sellega päri lihtsustatud kulud, seda on juba räägitud. sellel on kõige rohkem potentsiaali tegelikult äh, kasusaajate elu lihtsustada ja ka programmide jaoks äh, sedasama teha Äh, lihtsustatud äh, kulude vallas äh, on vaja standardkulud ära määrata, tuleb hinnata, mis on varem juhtunud ja arvutada, mida tuleviku tarvis kasutada võiks. aga niipea, kui need arvutused on tehtud, kui te räägite nende inimestega, kes lihtsustatud kulude programmidega tegelevad ja arvutavad ühtekuuluvuspoliitika raames, ma ei ole mitte kedagi kohanud, kes tahaks sellest võimalusest tagasi astuda siin on võimalusi palju ja seetõttu meie peadirektoraadid äh, toetavad seda lähenemist, ma tean, et volinik Tyson äh, rõhutab ESF äh, ja vastutajatele seda, et pool sellest rahastusest, mis Euroopa Sotsiaalfondil üldse on, võiks tulla lihtsustatud kulu, kulude arvelt. ja äh, eriti oluline on see auditit silmas pidades, kui on lihtsustatud äh, kulude süsteem, siis on väga oluline äh, auditeerimisnõuete vähenemine ja peavoolustamine. ma äh, panin hästi tähele, mida mitmed kõnelejad ütlesid auditeerimise koormuse kohta, minu perspektiiv on teistsugune, ma saan aru sellest, et see on väsitav, ma saan aru, et te räägite siin koormast aga ma saaksin nendest asjadest paremini aru, kui üldine eh, veamäär oleks väiksem, kui ta täna on. praegu on väga raske õigustada auditite vähendamist ja protsesside peavoolustamist, kui eh, just eh, Ühtekuuluvusfondi ja Regionaalarengu Fondi veamäärad on niivõrd suured, meil ei ole võimalik auditit vähendada, kui, kui vigu tehakse sellisel tasemel ja ma ütlen veel kord, et äh, lihtsustatud kulutused aitaksid siin. Äh, üks äh, ekspert rõhutas, et olulised oleksid ühtsed tegevuskavad. komisjon ei ole valmis loobuma ühtsetest tegevuskavadest, meil on suunised, väga põhjalikud selgitused, millised võimalused on, me oleme valmis Äh, iga ähm, liikmesriigi ja nende pädevate asutustega rääkima läbi, mis asi on ühtne tegevuskava. Ähm, meile tegelikult valmistab pettumust see, kuivõrd leige on olnud liikmesriikide huvi selle vastu. optimistlikult öeldes äh, loodame me, et see oli seetõttu, et äh, liikmesriigid on keskendunud uute programmide käimelükkamisele ja rakendamisele. nüüd, kui see faas on läbi, loodetavasti ühtsete tegevuskavade vastu rohkem huvi tundma hakatakse ja me oleme valmis neid asju arutama. minu volinik, volinik Reetsu on eriti mures lihtsustamisküsimuse üle ning eh, selle üle, kuidas see mõjutab kasusaajaid. ja seetõttu on ta loonud uue kõrgetasemelise töörühma selleks, et vaadata, kuidas lihtsustamine mõjutab kasusaajaid ja järgmisel nädalal see Äh, Siim Kallase juhtimise endise äh, siis voliniku ja komisjoni asepresidendi juhtimisel käima läheb. Äh, nad on tuvastanud erinevaid võimalusi, alustades lihtsustatud kulude kontseptsioonist ja e-ühtekuuluvusvõimalustest ning vaadata, kuidas Euroopa Liidu liikmesriigid ja programmid neid ära kasutavad ja kui neid ära ei kasutata, siis me tahaksime võtta samme, et julgustada äh, liikmesriike seda tegema, et tuvastada häid praktikaid, et jagada neid praktikaid niimoodi, et teistes programmides võiksid nad kasulikud olla. ja rõhutada, et nagu ma ütlesin, siis on mitmeid võimalusi, äh, mida kasutada ja see on kriitilise tähtsuse eh, kõikidele tõukefondide investeeringutele. me peame kasutama ära neid investeeringuid võimalikult hästi. Need eh, rahastamisvahendid peavad olema atraktiivsed, nii et kasusaajad tõesti osaleksid. ja et eh, tulemuseks oled, oleksid need tulemused, mis näitavad, et meie poliitikad on olnud edukad. suur tänu! Thank you, thank you very much! suur tänu! väga selge seisukohavõtt komisjoni poolt jõuame nüüd viimase osa juurde meie kuulamisest ja annaksin sõna uuesti meie külalistele ja oleme huvitatud siis teie lõppsõnumist. alustagem äh, prouadest, proua Poot Möögele järgmisena, esimesena. suur tänu! nagu te ütlesite, proua esinaine, arutelu oli rikkalik ja ma kuulasin huviga teie küsimusi ja märkuseid ja ausalt öeldes mul on väga hea meel kuulda, et väga paljud nendest elementidest, millele ma viitasin, on leidnud vastukaja ka teie poolt ja härra Olbricht, loomulikult äh, te palusite, et tulevikus oleks meil üks fond, äh, toetame me seda ideed ja et oleks ka ühtne auditisüsteem, aga sinna jõudmiseks tuleb veel ähm, natuke teed läbida. aga üht, üldiselt olen ma päris optimistlik. meil on üldine ühtne eesmärk äh, vähendada koormat äh, erinevatele äh, võimutasanditele ja kasusaajate jaoks, aga kuidas sinna jõuda, mm, see tee on konarlik härra Van Nistelrooy, ma pean äh, rääkima sellest äh, oma assotsiatsiooni liikmetega, et äh, panna kokku need kolm kiiret lahendust, aga üks on selge, et auditisüsteem tuleb ühtlustada. ja kogu selle arutelu kontekstis ma ütleksin, et siin on selge seos ka parema õigusloome paketiga komisjon on selgelt juba öelnud, et me peaksime keskenduma Euroopas suurtele teemadele ja vähendama komisjonipoolset sekkumist detailidesse. nii et ähm, me peame sellele lähenema ka sellest vaatevinklist, et kuidas see parem õigusloome ettepanek võiks positiivselt mõjutada ka ühtekuuluvuspoliitika rakendamist ja nende põhimõtete rakendamist, mis selle poliitika sisuks on ja üsna julgustav oli ka see, mida ütles Euroopa Komisjoni esindaja ühtse tegevuskava kohta ja plaanide kohta, aga tervitatav ka see, mida öeldi teiste ettepanekute kohta, vaatame, millised konkreetsed ettepanekud me siis saame teha ja, ja ootame edasisi mõttevahetusi teiega. suur tänu, järgmisena proua Kandela, sõna on teil. jah, suur tänu, ma üritan vastata sellele küsimusele, mis mu käest küsiti, et mida teha. üleöö ei ole muidugi võimalik mitte midagi teha, kui see oleks nii lihtne, siis ma kujutan ette, et komisjon ja parlament oleks selle juba ära teinud. aga mida oleks põhimõtteliselt võimalik teha, sellest võib rääkida. me peame mõistma seda muidugi, et äh, me praegu peame opereerima erinevate fondidega, see lihtsalt on praegu nii ja sellest tuleb lähtuda. aga äh, sellel on ka teatud piirid. ja võib-olla peaks olema võimalik äh, siiski neid piire ela-, ületada. meil on need piirid selgelt praegu maas äh, Maaelu Arengufondi ja Sotsiaalfondi vahel, aga võib-olla oleks äh, võimalik siiski need fondid teineteisele lähemale tuua ja, ja inimesed, kes nende programmidega peavad töötama, saaksid asju teha üks kord, mitte kaks korda, näiteks sotsiaalne innovatsioon. kui me üritame kohalikul tasandil välja arendada näiteks uusi hoolekandeteenuseid, siis äh, kui ähm, need fondid oleksid äh, üht-, ühendatud, siis oleks võimalik äh, novaatorlike programmidega välja tulla ja kokku hoida ajas ja rahas. näiteks nagu sotsiaalelamute temaatika ideaalvormis tuleks ükskord defineerida ära see, mida kavatsege ette võtta, et mida on võimalik sotsiaalfondist rahastada ja et millised investeeringud oleksid võimalik ja me ei räägi siin mitte ainult suurtest summadest ja et mida oleks võimalik rahastada ERDF-ist. selliste programmide rahastajad tavaliselt on, ähm, on maakonnad või vallad ja, ja ka erasektori esindajad. ja erasektor tuleb kindlasti kaasata, kui see algatus tahab kuhugi jõuda. Äh, nendelt ei saa ju nõuda seda, et äh, nad äh, peaksid lähtuma erinevatest kalendritest ja, ja täitma erinevaid eesmärke. sama on indikaatoritega, mis on määruses kirjas ja mida seni on kasutatud meie operatiivkavade loomisel ka siin me näeme suuri erinevusi. no mõelge veel kord Puulia peale, Puulia oli üks väheseid valdu, kes valis äh, selle mitme fondi lähenemise, põhimõtteliselt me üritame ühte ja sedasama ära teha operatiivkava kahes erinevas faasis ja pidime lähtuma erinevatest indikaatoritest, kuigi tegelikult sisuliselt need indikaatorid oleks pidanud olema samad. kahe tuhande seitsmenda, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarveperioodil viisime me läbi siis nii-öelda proovikavad ja, ja tegelikult me pidime kogu aeg lähtuma kahest erinevast ind-, indikaatorite kojast ja pidime lähtuma sellest, mida audiitorid meil tahavad ERDF-i alt ja mida nad tahavad ESF-i alt ja siis veel vaatame seda, mida on Itaalia äh, siseriiklikul tasandil kokku leppinud. ja tõesti me pidime kasutama regionaalset lähenemist, aga mõõtma pidime väga erinevaid asju, investeeringuid, töökohtade loomist ning sotsiaalfondil tegelikult ei ole sellist indikaatorit üldse seeski loodud töökohtade arv. kui teisalt aga oleksime me võinud äh, meie projektidele läheneda multifunktsionaalsest vaatevinklist, siis oleks olnud palju parem lahendus, sellepärast et tegelikult see meie eesmärk oligi. aga kõik need näited äh, näitavad selgelt seda, et kui me suudaksime välja arendada mitme fondi lähenemise, mitmedimensia-, dimensionaalse lähenemise, ja ühtse indikaatorite kogu suudaksime toota, selle asemel, et lähtuda erinevate peadirektoraatide ja fondide erinevatest indikaatoritest, siis minu meelest äh, pööraksid ka programmide kasutajad sellele rohkem tähelepanu. nüüd auditid ja programmid. ma ei taha, et teile jääks selline mulje, et äh, ma arvan, et kontrolle tuleks vähendada, et ma arvaksin, et neid on liiga palju. no loomulikult, kui on teatud veamäär kindlaks tehtud, siis tuleb kontrolle ja auditeid ikka ja jälle läbi viia, nagu komisjoni esindaja ütles, aga ka siin on oluline lihtsustamine. kuidas neid tegelikult äh, päriselus äh, läbi viiakse, kuidas neid organiseeritakse, kuidas see asi on korraldatud, kuidas on mismoodi on kaasatud erinevad institutsioonid milline see asi tegelikkuses välja näeb, teisisõnu, ma ei ütle, ma ei taha sugugi öelda, et äh, rohujuure tasand peaks jääma auditeerimata, vaid äh, rohkem äh, peaksime me rääkima sellest, kuidas seda tehakse. see sõltub muidugi ka sellest, kuidas reeglitesse koha peal suhtutakse ja kuidas süsteemid on üles ehitatud. ja tegelikult, kui asjad on paremini korraldatud, siis on võimalik ka raha kokku hoida, näiteks valimid. meie öö, valime oma valimi, seda teeb komisjon aga ka ja, ja liikmesriik ja seega valitakse välja kolm erinevat valimit. ja kui me räägime ühtedest ja samadest programmidest, siis me satume ikka ja jälle sinna valimitesse, miks me ei võiks seda kõike teha üks kord ainult? ja lisaks sellele ka abisaajaid küsitletakse erinevate institutsioonide poolt ikka ja jälle mitu korda üle ja see kõik on väga kohmakas ja muidugi omab teatud äh, negatiivset mõju seda süsteemi tuleks lihtsustada. näiteks kolm erinevat institutsiooni käib ja külastab kas vallakeskust või ettevõtte äh, juhtkonda ja küsib ühte ja sama dokumenti kolm korda ja keegi kunagi ei viita tagasi varem tehtud audititele ja vot see asi ajab inimesi närvi. suur tänu, doktor Riis. Teie kokkuvõte, palun. ja, jah, suur tänu, minul on ka veel üks küsimus Austria saadikule vastata, eh, siin nimetati eh, kolme eelist ning eh, vastuolu põllumajandusfondi ja regionaalarengufondi vahel et põllumajandusfond põhineb ju põllumajandustoetustel parlamendise tagatisfondil, see on hoopis teistsugune maailm, seal on niisugused äh, maksed, mida äh, ning kontrollid, mida teostatakse jooksvalt, mis teistsugust maailma üldse ei tunnegi äh, ning teine asi on liideri programm, mis on väga uhke selle üle, et tema kasutab alt üles lähenemist ning edu kas on, edu läheb kõik regionaal- ja sotsiaalfondi arvele. Ja need on need kaks as-, samas on tegemist asjadega, mis ei ole omavahel seotud ning komisjon on öelnud, et ainult väikesi taristuid, nagu öeldud, kuus tuhat eurot väikesele taristule eh, on just nimelt see, mida komisjon siin ette nägi, eh, mida ta tahtis saavutada ning investeeringud kuni kümme miljonit, need on hoopis, see on hoopis teine maailm, eh, kuid ma ei tahaks rääkida ainult kõigest halvast, näidata kõige halvas valguses ning meie jaoks on oluline eh, lihtsus. minu, ma saan aru liikmesriikidest, kes küsivad komisjonilt, öelge meile palun, kuidas seda kõike täpselt teha, kuid need kuuskümmend lehekülge siin, need on tõepoolest kuuskümmend lehekülge, mida kontrollid, kontrollivad. see on auditi alusdokument ning leheküljel üheksakümmend üheksa, kui ma teen seal mingi vea, siis sellega ma teengi suure vigade määra. mida rohkem pabereid, seda roh-, suurem on ka vigade määr ning ma sooviksin vigade kvoodi kohta veel, määra kohta veel paar sõna öelda. meie tegime ühe huvitava uuringu Põllumajandusfondi kohta, põllumajanduse maaelu arengutagatisfondi kohta. me kasutasime pisteliste proovide süsteemi, me ei tahtnud sada protsenti kõike kontrollida, see võimaldaks meil ühe protsendilise veamäära kasutada. veamäära alu, põhjustab tegelikult komisjon, kes toodab nii palju eeskirju ning seetõttu olengi ma skeptiline selles osas, et kuuskümmend lehekülge, viiskümmend lehekülge suuniseid annavad põhjust, mm, annavad võimaluse kõiki eeskirju täpselt järgida ning veel auditi küsimus. kuni meil ei ole ühtset auditit, ühtset auditi ja kontrollisüsteemi võib unustada veelgi integreeritud fondid, eh, sest et nagu siin ka Itaalia esindaja juba ütles, kõike tuleb topelt kontrollida. tooksin ühe näite. firmat kontrollisime kõigepealt meie, üheksa päeva hiljem meid kontrolliv asutus läks sinnasamasse eh, ning tulemuseks oli see, et see firma tuli kinni panna ja küsimus oli selles, et et meie ei võimaldanud piisavat kontrolli, kuigi kõik dokumendid olid juba esitatud, neid oli ikka vaja kontrollida ja niimoodi need vead tekivadki. Thank you. suur tänu. ja professor Togaru, teie viimased märkused, palun. suur tänu, proua juhataja. Euroopa Liit viis aastatel kaks tuhat kolm, kaks tuhat viisteist läbi tiigrihüppe, sellepärast et on juba oluliselt lihtsustatud reegleid ja menetluskorda. loomulikult bürokraatia masin ainult suureneb, sest kogu aeg tuleb peale aga uusi reegleid. kahe tuhande teisel aastal jõudis meieni üks Eurostaadi arve, et me peaksime maksma neli tuhat eurot selleks, et äh, saada juurdepääsu andmebaasile, me pidime selle eest maksma. teistmoodi ei olnud tollal võimalik Eurostati andmebaasile juurde saada. tänaseks on äh, see ära muudetud näiteks, nii et äh, see on üks näide väga positiivsest arengust. asju tuleb mõõta integreeritult aga kui meil ei ole maatme-, mõõtmeid, meil ei ole mingisuguseid projekt-, tsoone, siis ei ole võimalik otsuseid langetada. me ei räägi mitte ainult menetluste lihtsustamisest, see on iseenesestmõistetav, et see tuleb läbi viia. aga minu jaoks on kõige võti öö, ähm, tõhususes. on oluline, et oleks selge meie jaoks see, et kuidas seda fondi kasutada nii tõhusalt kui võimalik tõin mõned äh, näited äh, ja võimalused välja oma ettepanekus, äh, neid on veel teisi. kui me neid kasutaksime, neid erinevaid võimalusi, siis oleks meie tulemused paremad, meil on üksteist temaatilist eesmärki ja oleks väga kahju, kui me seda lihtsustamist ja tõhustamist läbi ei vii, sest et selle all kannatab just nimelt see eesmärkide täitmine. mina oma kodupiirkonnas näen seda, et meid on küll klassifitseeritud ühe kõige dünaamilisema piirkonna kategooria alla, aga see ei aita meid eriti, sest me ei saa juurdepääsu Euroopa vahenditele. Euroopa vahendid ei sõltu nimelt spetsialiseerimise aspektidest, vaid millestki muust. ja sellel põhjusel ma ütlesingi, et Euroopa fondid jäävadki äh, õigesti kasutamata. kahe tuhande üheksandast aastast on meil direktiiv kakskümmend kaheksa. seal nõutakse, et me peame meetma, mõõtma taastuvat energiat kasutamist ja võrdlema seda fossiilkütuse kasutamisega. aga lisaks sellele on veel üks direktiiv, kus käsitakse mõõta energiatõhusust hoonetes oleks olnud lihtsam, kui algusest peale oleks mõeldud äh, energiatõhususe eesmärkidele, mitte ainult hoonetes, vaid ka teistes sektorites. see oli minu meelest näide sellest, kuidas asjad ei toimi, kuidas ühenduse õigustik ennast ei õigusta. Euroopa Liit on rahul sellega, kui äh, ühe kilovati eest, äh, tarbitud kilovati eest toodetakse lisaväärtus kakskümmend, kakskümmend viis äh, senti, sellest ei piisa. kui lõpptoodet müüakse, siis on lisaväärtus kõige rohkem kolm-neli eurot. see ei ole piisav, sellest ei piisa kui Euroopa piirkonnad spetsialiseeruksid sellele, mida nad oskavad kõige paremini, siis oleks tulemused palju paremad, meil praegu lihtsalt konkureerivad öö, äh, ähm, erinevad piirkond, olles konkurentsivõimetud, Ameerika Ühendriikides on asi täiesti teistmoodi üles ehitatud. seal nimelt iga osariik on spetsialiseerunud millelegi konkreetsele. viivad läbi suured uuringud, Äh, lähevad süvitsi asjadesse, mitte nii, et kõik teevad kõike. ma üritaksin vastata ka härra Van Nistelrooy küsimusele, kuid väga üldiselt. ma jään enda seisukohtade juurde, et äh, lisaväärtuse suurenemisega mida kalkuleeritakse töötaja kohta on oluline indikaator. see on ainus viis, kuidas me saame ühes piirkonnas tootlikkuse eh, tõusust mõõta. ja kuidas on võimalik amortiseerida investeeringud selles piirkonnas. ja kui me lisandväärtusest, mis äh, töötaja kohta arvutatakse väljaarvutamisest loobume, siis ähm, võiks see statistikat äh, moonutada. ja siis oli küsimus selle kohta, kuidas ähm, toormaterjali tarbimist vähendada, eriti nende toormaterjalide puhul, mis on otsa lõppemas kus äh, varud on äh, juba ammendatud või ammendatakse kolmekümne, viiekümne aasta jooksul, me teame, et teatud toormaterjalid kaovad kolmekümne, viiekümne aasta jooksul ja me peame oma tootmisviisi muutma. kui see muutus, tootmisviisi muutus ei leia aset enne äh, ressursside kadumist, siis äh, läheb meil ikka väga raskeks Euroopas on tööjõud hästi koolitatud, aga me ju teame seda ka, et tegelikult meie tööjõudu kasutatakse väga vähe, nende potentsiaali ei kasutata ära ja see on ka meie jaoks oluline kriteerium. suur tänu, suur tänu selle väga viljaka arutelu eest, suur tänu selle kuulamise eest, suur tänu meie tänastele külalistele see oli tõesti väga-väga põnev äh, arutelu ja on oluline meie edasises töös. sellega on see arutelu lõppenud, aga ja läheme edasi päevakorraga. järgmine päevakorrapunkt, Euroopa Investeerimispank kahe tuhande neljateistkümnenda aasta aruanne, vaatame läbi meie komisjoni arvamuse. kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast on majandus- ja eelarvekomisjon vaheldumisi esitanud algatusraporti Euroopa Investeerimispanka aastaaruande kohta. praegu äh, koostab siis kontrollikomisjon, eelarve kontrollikomisjon kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta aruannet E-, Euroopa Investeerimispanga roll on ühtekuuluvuspoliitika täitmisel oluliselt tõusnud ja ilmselt tõuseb ka tulevikus, kuivõrd uus põlvkond ühtekuuluvuspoliitika e-, projekte kasutab rohkem ära rahastamisvahendeid ja sellepärast ongi Regi komisjon otsustanud oma arvamuse koostada eelarvekomisjoni e-, algatusraporti juurde mina teeksin ettepaneku, et muudatusettepanekud äh, selle arvamuse eelnõu osas, mis täna siis veel arutelule tuleb, seataks äh, kahekümne esimese oktoobri keskpäevaks. see on kolmapäevane päev, kahekümne esimene oktoober, keskpäev raportööriks on härra Jakovtšitš, keda kohal ei ole ja siis mina tema asemel, kui lubate, tutvustan äh, teile seda arvamuse eelnõu. seda siis härra Jakovtšitši nimel. härra Jakovtšis on nimelt haigeks jäänud ja ei saa mm, täna pärastlõunal osaleda meie kohtumisel ja palus siis, et ma tema nimel mõned seisukohad äh, avaldaksin investeerimispanga kahe tuhande neljateistkümnenda aasta aastaaruande kohta. kõigepealt härra Jakobtšitš tahab viidata sellele, kui oluline on Euroopa Investeerimispanga roll. ta täiendab nimelt Euroopa tõuke- ja investeerimisfondi. väga paljud liikmesriigid on silmitsi praegu likviidsusprobleemidega ja kaasfinantseerimine on osutunud väga raskeks. on investeerimispank suureks abiks ja seega härra Jakobtšitš äh, tunnustab seda, et investeerimispanga finantseerimistegevuste maht kahe tuhande neljateistkümnendal aastal oluliselt tõusis, üle viiekümne miljardi euro äh, on suurendatud äh, laenumahte ja miljardeid investeeringuid on juurde toodud, see käib väga hästi kokku Euroopa ühtekuuluvuspoliitika ja tõuke- ja investeerimisfondide eesmärkidega härra Van Nistelrooy selgub, meil on see paber siin ees. loete ette, mis, mis teile saadeti? seda kõike ma ei loe. ma loen teile lihtsalt ette selle, mis Jakovtšitš tahtis öelda. mina arvan, et härra Jakovtšitš keskendub positiivsele osale raportist. ta viitab Euroopa Investeerimispanga rollile ja sellele, et see roll äh, kasvab. ja teine osa arvamusest keskendub äh, regikomisjoni ja Euroopa Investeerimispanga vaheliste suhete arendamiseks, need on kaks punkti, millest ka mina tahtsin rääkida ja ei loe siis rohkem enam ette seda härra Jakovtšitši kirja teile, aitäh. härra Van Nistelrooy, saategi nüüd kohe sõna aga... I am the shadow of the shadow. mina olen siis äh, varjuvari. alustame siis jah, variraportoritest ja härra Van Nistelrooy äh,, Rahvapartei esindajad ja siin äh, teen aga üldised märkused siin kohe tema nimel ja omalt poolt. arvamuse struktuur on hästi tehtud äh, sa rõhutasid ka ennist sünergiat meie rahastamisvahenditega, et äh, nagu me arutasime, et meie regionaalpoliitika tulemust tugevdataks. Äh, rohkem oleks investeeringuid, äh, kui siiani on olnud võimalik. see on väga tähtis. proua Sigu tahtis, et ma rõhutaksin ka toetust mitte ainult äh, suurematele projektidele, vaid ka VKE-dele, Euroopa Investeerimispank siin ja ka Euroopa Investeerimisfond, mis on kõik sellesama äh, vihmavarju all. ja seda kohta tuleb alles rõhutada, sellepärast et äh, siin on VKD likviidsusprobleem väga tihti ja niisiis on nendel ettevõtetel väga raske ellu jääda. ning sellised sisse viidud meetmed on seetõttu väga-väga abiks. <clears throat> nii palju siis VKD poole pealt. teine asi, mis on väga oluline, on see toetus, mida Euroopa Investeerimispank saab anda koostöös äh, regionaalarengu agentuuridega on väga palju instrumente, mis on regioonides ja riikides olemas. Need toimivad eh, nende fondide eh, väljaarendamise nimel ja see on võimalik kahe tuhande neljateistkümnendal aastal juba siin õppimispädevus ja pädevus äh, teha õigeid asju, nii et vigu tehtaks vähem, on väga-väga tähtis nende fondide puhul. ja seetõttu ma tahaksin rõhutada ka, äh, kuivõrd palju saab tegelikult Euroopa Investeerimispank teha ära, äh, kui me töötame koos ja nemad töötavad koos regionaalsete arengufondidega. nii et seda peaks rõhutama. loomulikult ma saan aru, et härra Jakovtšitš kutsub siin üles makroregionaalsele strateegiale seda rahastada, aga samas võib siia lisada tegelikult väga palju muidki asju. võtmetehnoloogiad, nagu nad tõstatuvad Horisont kaks tuhat kakskümmend strateegiast, siis kõrge konkurentsiga uued tehnoloogiad, fotoonika ja muud võimalused. ja siin ta palub jätkuvat toetust traditsioonilise äh, sektoris, näiteks nagu laevaehitus ja turism. kui nad, kui ta nimetab siin mõningaid sektoreid, siis peaks neid ju nimetama rohkem. Äh, töökohti loovad sektorid meie töötame muudatusettepanekute äh, kallal, et äh, härra Jakovtšitši toetada. ja nüüd proua Presso, palun. Äh, teil on sõna. aeg on napp, kell on palju, ütleb proua Presso. ja minu poolt mõned kommentaarid. ja siis meie variraportöör saadab raportöörile endale otse kommentaarid. üks asi, mida ma tahaksin rõhutada, on see, kuivõrd olulist rolli mängib äh, tehniline abi. Äh, just äh, kohalikele ametivõimudele. üks väga suur probleem on tihti see, et raske on projekte kokku panna, paluda toetusraha ning seista ka selle eest, et seda raha hästi ja korralikult kasutatakse. teine asi mis samuti on oluline ja kolleegid seda juba mainisid, eh, nimelt eh, seda, et parlamendi ja eriti meie komisjoni suhe oleks eh, tugev Euroopa Investeerimispangaga, nii et me saaksime vaadata, kuidas investeeringud on tehtud. samuti toetus VKE-de jaoks, saaksime ehk laiendada punkti kaheksa Äh, mida ka raportöör on äh, juba siin nimetanud. ja siis konkreetsemalt me saime valesti aru, mis oleks need äh, finantstõkked ja igasugused tõrked. ma saan aru, et raportööri siin ei ole, aga ta võiks ehk selgemalt selgitada, mida ta selle all silmas peab. suur tänu äh,, härra Loer Äh, suur tänu, käin siin sisse ja välja. Äh, ja enamus aega aastast see kõik töötab, et ma olen siin ja seal, aga täna vist ilmselt mitte. Äh, mina olen Jim Nicholson, tahaksin tänada härra Jakovtšitši tema arvamuse eest. väga palju on siin asju, mida ECR fraktsioon saab toetada, näiteks Euroopa Investeerimispank ka roll finantstuge anda, et toetada investeeringuid. mulle meeldib eriti kaheksanda lõike alguse sõnastus, mis rõhutab äh, seda, et äh, ühtekuuluvuspoliitika peab olema tulemuspõhine kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend rahastamispro-, äh, ajal, perioodil ja Euroopa Investeerimispank saab sellesse ka panustada, siis me saame Euroopa Äh, maksumaksjale selgitada, kui me mõtleme selle peale, kui palju ühtekuuluvuspoliitika vahenditesse investeeringatakse Euroopa Liidu rahast, et seda raha on kulutatud mõistlikult. Ähm, samuti on oluline tagada EFSI ja teiste Euroopa Liidu äh, fondide äh, omavaheline täiendavus. paljud minu valimisringkonnast ja paljud siin saalis äh, arvavad, et Euroopa strateegiliste investeeringute fond äh, on äh, väga abstraktne asi ja need numbrid ei vasta tegelikkusele, kui me saame, aga samas EFSI ja teiste fondide koos rääkida, siis see võiks kõik kokku olla väga tõhus rahastamisvahend. ma tean, et viie kompassi platvormi kasutatakse eh, põllumajandustoetuste osas, et näiteks piimatootjad eh, saaksid eh, oma tootmisvõimalusi uuendada. Euroopa Investeerimispank saaks just põllumajandussektorile panustada ja neid toetada ning aga rahastamine, mis Euroopa Investeerimispangast tuleb, peaks olema äh, Äh, seotud äh, ka teiste äh, rahandamis, rahastamisvõimalustega Euroopa tõukefondidest. ja nüüd härra Sklerk, palun, valiraportöörina. kuna härra Jakovtšitši ei ole, siis ma püüan lühidalt kokku võtta tema seisukoha. ma soovin rõhutada järgmist Euroopa Investeerimispank võiks olla ühtekuuluvuspoliitika ja arengupoliitika mootoriks Euroopa Liidus. roheliste nimel sooviksin ma näha aga suuremat läbipaistvust ning samuti olemasolevate vahendite sidusamat kasutamist. alles hiljuti me nägime meedias, et otsustatud on kontrollida mil määral on Volkswagen kasutanud Euroopa Liidu vahendeid ja ka vastavat tarkvara selleks, et kodanikke petta kasusaajad, kes vahendeid tarbivad, neid kontrollitakse väga palju, kuid paraku see ei ole piisav, nagu me näeme meie rohelistena soovitame luua rohelisemaid meetmeid rahastamispoliitika raames luua rohkem rohelisi töökohti. kolleeg Javkovitš, Jakovtšitš on keskendunud rohkem traditsioonilistele sektoritele. tuleks aga vähendada fossiilsete kütuste kasutamist ning kui me soovime luua instrumendi, mis kasutab ära kogu potentsiaali, siis tuleb kasutada ka kõiki võimalusi, aitäh. no, no, no raadamata. Non c'è il rapporter, faccio risparmiare tempo la prossima. ei, aitäh, mul ei ole vaja midagi öelda, raportööri nagunii kohal ei ole. ma kujutan ette, ütleb esinaine, et raportöör ja variraportöörid töötavad koos selle teksti kallal ja tuletan teile meelde, et muudatusettepanekute tegemise aeg on kahekümne esimene oktoober ja see on kolmapäevane päev. nüüd äh, läheme edasi oma järgmise päevakorrapunktiga. see on Euroopa Liidu finantshuvide kaitset ja pettusevastast võitlust käsitlev kahe tuhande neljateistkümnenda aasta aruanne. igal aastal äh, kolmsada kakskümmend viis artikli järgi kodukorrast äh, Äh, avaldatakse raport komisjoni poolt äh, olukorrast liikmesriikidest. Äh, Euroopa Liidu liikmesriigid peavad pettuste vastu võitlema ning Euroopa Liidu finantshuvisid kaitsma. sinna on kaasatud ka ühtekuuluvuspoliitika. tegemist on algatusraport, raportiga, mis baseerub siis komisjoni kahe tuhande neljateistkümnenda aasta aruandel ja regikomisjon teeb oma aruande, nagu öeldud, härra Voon ei ole siin, et seda ette kanda, seda raportit meile. proua Presso aga on siin, kes võtab tema nimel sõna ja ma ütlen kohe, et muudatusettepanekute tegemise aeg on kolmapäev, kahekümne esimene oktoober ja nüüd saab sõna proua Presso. president, I will not participate. suur tänu, proua esimees. vastavalt äh, härra Voon, Voonile. härra Voon ütleb. Concerning cohesion policy, we should know that. härra Voon ütleb, et äh, siin ei ole suuri probleeme. Äh, ta ütleb, et ühtekuuluvuspoliitika ei ole väga tugevate vigade allikas ja ERDF, Regionaalarengu Fond, on peamine, kus need asjad leiavad. kui me tänast olukorda äh, võrdleme kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastaga, siis äh, vigade arv on kaks protsenti kasvanud, äh, üle tuhande kuuesaja juhtumi on need siis klassifitseeritud pettuseks praegu võib öelda, et ei ole pettuste ja mittepetlike vigade definitsioon selge Euroopa Liidus ning ka liikmesriigid tõlgendavad seda erinevalt. seetõttu ka nende vigade või siis pettusjuhtude arv erineb ja me peame kuidagi neid vaateid püüdma kokku panna. muidu ei ole võimalik erinevates riikides olukorda kuidagi võrreldagi. me saame aru, et eh, komisjoni töö on eh, osaliselt selles, et eh, neid vigasid hinnata ning meie ise anname olukorrale hinnangu vaadates, kas erinevad meetmed, mis ühtekuuluvuspoliitikale laiendatakse, vähendavad vigade ja pettuste arvu nii palju siis sellest äh, raportist, ma olen äh, sama raporti AFCO osa raportöör ja seetõttu oleks oluline minu arust ka komisjonilt paluda äh, lihtsustada seda menetlust, et loodaks kategooriad näiteks, kõige tavapärasemate vigade kategooriad, selleks et pettuse ja vea vahelist segadust vähendada ning et äh, võidelda siis tõeliste pettusjuhtumite vastu ja mitte lihtsalt vigade vastu, mida saaks vältida, kui äh, kõige sagedamini esinevad vead oleksid hästi tuvastatud. suur tänu, kas variraportööre on, kes tahaksid sõna, küsib esinaine ja annab sõna järgmisele kõnelejale. köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony! kialakuló hagyománynak megfelelően én magam is eh, praegu on, tundub täiesti tavaline, et me eh, üht-teist, eh, üksteist siin asendame, mina asendan praegu Rahvapartei variraportööri ja tema nimel tahaksin ma öelda järgnevat. Terekvooni raporti kohta esiteks äh, raportööri tahame me Rahvapartei poolt tänada selle arvamuse äh, projekti eest, see on väga hea äh, algus meie debatile. rahvapartei jaoks on väga oluline teema just lihtsustamine. tähtis on rõhutada, et mitte iga viga ei tähenda pettust, nii et meil on vaja kahe vahel konkreetselt eristada. Need vead, mis ei ole tehtud pettuse eesmärgil, neid on võimalik vältida. rahvapartei samas arvab, et äh, erinevad menetlused ja äh, reeglid peavad olema lihtsamad, sellepärast et niimoodi on võimalik vigade arvu vähendada. Äh, ka hanked ja riigihanked on väga oluline teema Rahvapartei jaoks ja regionaalpoliitika vallas kasutatakse tavaliselt äh, riigihangete läbi kõige suurem osa rahast, seetõttu on vaja ka vigu ja pettusejuhtumeid tuvastada selles valdkonnas, et äh, nendega tõhusamalt tegeleda. Äh, samuti peame julgustama liikmesriike vahetama parimaid praktikaid omavahel, nii on võimalik ennetada, tuvastada ja reageerida pettustele ja vigadele ning me saame aidata ka äh, kohalikke äh, omavalitsusi ja teisi võimuesindajaid äh, pettustega võidelda. me ei tohi mitte unustada, et pettused on aina rahvusvahelisemad oma loomult ja seetõttu on vaja rahvusvahelisel tasandil selle probleemiga tegeleda meil võiks olla näiteks selline menetlus, et äh, nende tege-, küsimustega tegeleb äh, prokurör ja nii ei ole vaja äh, seda tööd dubleerida. nii palju siis Rahvapartei poolt. Tšeserk. Tšeserk, palun. W imieniu grupy EKR suur tänu, proua juhataja ETSER fraktsiooni nimel ma tahaksin tänada meie raportööri selle eest, et te valmistasite selle arvamuse ette ja, ja suur tänu erinevate märkuste eest. tegemist on esimese raportiga, minu meelest esimese arvamusega sellel eelarveperioodil kuni aastani kaks tuhat kakskümmend ja me loomulikult peame selles kontekstis rõhutama seda, et ühtekuuluvuse tagamiseks tuleb äh, sellest suurest veamäärast kuidagi üle saada nii äh, kulude kui ka tulude mm, poolel neid vigu on esinenud. me oleme näinud äh, seda et, et kuus kuni kaheksa protsenti ilmselt veamäär aastaks kaks tuhat kuusteist tõuseb otsemaksete valdkond näiteks on problemaatiline valdkond. teisel programmi aastal on selgelt välja tulnud see, et on kuritarvitatud teatud valdkondades seda fondi. ühtekuuluvusfondi puhul oli veamäär tõesti väga-väga suur ja peab mõtlema, et mis on nende vigade taga mõnikord on lihtsalt äh, vahendeid valesti kasutatud, teinekord on aga olnud finantshaldusstruktuurid äh, ähm, kehvad. aga ka teistes, teiste fondide puhul on äh, veamäärad kõrged ja see on murettekitav, midagi tuleb selliste pettuste vastu ette võtta ja seda tuleb kindlasti analüüsida ja seega ma tahaksin esitada järgmised küsimused. kas Euroopa Komisjon annaks meile aimu selle kohta, miks veamäär nii oluliselt äh, on tõusnud ja pettuste arv. me teame seda, et Euroopa Kontrollikoda on küsimärgi alla te seadnud täis teatud liikmesriikide mm, tegutsemismallid Ühtekuuluvusfondi alt, väga palju tehinguid on, mõned tehingud tuleb võtta luubi alla, kui me räägime sellest, kuidas äh, vahendeid kahe tuhande kaheteistkümnenda, kuueteistkümnenda aastatevahelisel perioodil on kasutatud. vigade analüüs on näidanud seda, et äh, ikka ja jälle me räägime ainult menetlustest äh, ja sellest, et sätteid on valesti tõlgendatud ja minu meelest sellele peaks komisjon keskenduma. ja tuleb kindlasti rõhutada seda, et kõige kõrgem veamäär tuleneb võltsitud dokumentidest ja võltsitud sertifikaatidest ja see on viinud äh, finantskuritegudeni, korruptsioon veel sinna otsa. ja loomulikult äh, peame me vaatama, millised on need põhimõtted, äh, millest lähtutakse, raha tuleb kasutada reeglite kohaselt ja vigu tuleb vältida ja ennetada me teame seda, et teatud juhtudel võib makset peatada, kui veamäär on liiga suur. ja veel kord äh, viitaksin sellele, et kui me tahame sellisele pettusele vastu seista, siis tuleb keskenduda sellele, et töö oleks äh, õigesti korraldatud. raporteerimiskohustus peab jääma paika ja mehhanismid peavad olema paigas selleks, et vigade vastu võidelda suur tänu. järgmine kõneleja. mina asendan meie variraportööri Terri Randket, ütleb härra Škrlets. ja annaksin siis mõned tema seisukohad edasi selle arvamuse üle me tervitame komisjoni iga-aastast aruannet kahe tuhande neljateistkümnendast aastast Euroopa Liidu finantshuvide kaitse kohta, aga me ei tervita seda, et pettuste osas ei ole saavutatud midagi enamat. ja sellele ei ole tekstis veel viidatud. me oleme mures sellepärast, et meil ei ole infot selle kohta, et kuidas äh, raporteeritud juhtumite arv äh, läheb kokku tagasi saadud vahenditega. härra Vool ütleb, et põhjuseks on ajavahe, sellest ei piisa Äh, meil peab olema mingisugune jälitamismeetod, mis annaks konkreetse ülevaate, mis on juhtunud konkreetsetel juhtumitel. meil ei ole mitte mingisugused äh, kokkuvõtlikku summat vaja aastate pärast. Olafi arvud peavad olema võrreldat-, võrreldavad siis äh, saadud summadega, muidu me ei õpi sellest asjast midagi. on aga ka positiivset selles raportis, me tervitame seda, et arvamuse punktis number neli Äh, on äh, viidatud sellele, kui oluline on huvide konflikti ennetamine ja finantshuvide eest võitlemine. ja et, eriti me tervitame ühte punkti selles arvamuses, nimelt et äh, suutlikkuse tõstmisele viidatakse lõikes neli, see on väga oluline selleks, et partnerid saaksid teha koostööd pettusevastases võitluses, suur tänu! suur tänu! nüüd tundub tõesti, et keegi rohkem ei soovi sõna proua Demato ei taha sõna. kas Olavi esindajad on saalis? kas te soovite sõna? proua Juuni, suur tänu. kõigepealt ma tahaksin äh, tänada teie raportööri ja kõiki teie komisjoni liikmeid, suur tänu, et äh, leidsite aega sellest asjast rääkimiseks äh, ja et ähm, ka meie saime võimaluse sõna võtta. me võtame arvesse teie märkused ja arvestame nendega ka järgmise aasta aruande koostamisel, aga lubage siiski mõnda asja kommenteerida. jäi siin kõrva, et äh, Äh, võrrelda omavahel vigu ja pettuseid. see aastaaruanne keskendub äh, pettuse ilmingutele, nendele, sellele, mis on juba kinnitatud ja mille osas on kõhklus me oleme väga selgelt äh, ühenduse õigustikus äh, ära defineerinud äh, ebaregulaarsused, seal ei räägita vigadest ja selles mõttes käiva, käib meie ter-, terminoloogia kokku kontrollikoja raportitega kõlama jäi siin, et te tahaksite omavahel seostada äh, raporteerimise, vigadest raporteerimise ja, ja tagasi võetud vahendid, aga äh, tegelikult rahade tagasisaamine on liikmesriikide kohustus. tõsi on, et komisjoni tasandil äh, info meil on olemas ja me üritame komisjoni ja liikmesriikide vahel äh, neid äh, näitajaid võrrelda. loomulikult juhtumipõhise raporteerimise alusel meil andmebaasis mingi info on olemas, aga äh, tegelikult see ei peegelda minu meelest väga hästi tegelikkust. sest et ühtekuuluvuspoliitika fondide puhul on oluline märkida seda, et liikmesriikidel on vea väljaselgitamisel kõigepealt võimalus ise see ära parandada, mida see tähendab? nimelt eh, kinnitades selle kulu vajalikkust. liikmesriigid peavad loomulikult eh, siis ise hoolitsema selle eest, et eh, vahendid, mis on valesti välja makstud, aga tagasi saadakse, aga põhimõtteliselt on see liikmesriigi ja kasusaajate vaheline asi ja loomulikult viidatati palju läbipaistvusele ja koostööle partneritega. selles kontekstis ma ütleksin, et meie teeme väga tõsist koostööd komisjoni siseselt regionaalpoliitika ja tööhõivepoliitika peadirektoraatidega on väga head koostöökanalid paigas, aga ka liikmesriikidega täna näiteks kohtusime oma sideisikutega ja on erinevaid võimalusi, kus me saame nendega kohtuda ja kus me saame need teemad kõik läbi rääkida. esimesel detsembril on tulemas kohtumine siseriiklike ekspertidega, kes vastutavad vastutuskohustuse täitmise eest ja nüüd pärast aruandlusmenetluse tingimuste avalikustamist järgmise eelarveperioodi jaoks on meil nüüd võimalus liikmesriikidega üheskoos arutada seda, kuidas äh, aruandlussüsteemi parandada, kuidas see oleks äh, selgemat pilti andev ja oluline on see, et meieni jõuaks komisjoni tasandil info nii kiiresti kui võimalik see, mis jõuab praegu meieni liikmesriikidest, sest et meie aruanne keskendub äh, nendele andmetele, mille me oleme saanud liikmesriikidest. see, mida härra Kessler ütles äh, tagastatud vahendite kohta, äh, lähtub Olafi uuringutest. kuid komisjoni jõuab üsna palju infot, äh, millest lähtuda. ma sellega lõpetan. suur tänu Olafile, suur tänu selle arutelu eest, tuletan kolleegidele meelde, et kahekümne esimene oktoober, keskpäev, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg. Läheme edasi, päevakorrapunkt number kaksteist arvamuse eelnõu läbivaatamine puudutab see soovitusi Euroopa Komisjonile teenuste kaubanduse lepingu läbirääkimisteks ehk TISA leping. meie raportöör on proua Monika Vana. nagu ma aru saan, keegi asendab teda, härra Šklerk. teenuste kaubanduse leping on kaubandusleping, mis praegu on arutelul kahekümne viie liikmesriigi poolt Maailma Kaubandusorganisatsioonis, üks liikmesriik on ka Euroopa Liit ja üheskoos annavad äh, need riigid seitsekümmend protsenti maailma kaubandusest ja sellised lepingud vastavad siis äh, üldtöönuste kaubanduse lepingule, eesmärgiks on turgude avamine ja reeglite parandamine sellises valdkonnas nagu litsentsid, finantsteenused, telekommunikatsiooniteenustus e, e-kaubandus ja merentransport. komisjon peab Euroopa Liidu nimel läbirääkimisi vastavalt mandaadile, mille on talle andnud kakskümmend kaheksa liikmesriiki. parlamendil on võimalus kas see lõppleping heaks kiita või mitte, kuid me ei saa seda parandada Äh, rahvusvahelise kaubanduse komisjon, INTA komisjon siis koostab raporti, äh, milles pannakse kokku parlamendi seisukohad äh, selle uue lepingu kohta, sellepärast et sellel uuel lepingul võib olla ka oma mõju regionaalsele omavalitsusele ja sellepärast koostame ka meie arvamuse selle kohta. meie raport on, nagu öeldud, on proua Vana muudatuse, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne esimene oktoober, kolmapäev, nagu kõikide raportite puhul täna ja Eros Klerk saabki siis nüüd sõna proua Vana nimel, palun. Uh... suur tänu, täna räägin ma nüüd siis proua Vana nimel, tal oli kodus nimelt uh, üks teine kohustus ja ta ei saanud täna õhtuseks istungiks siia jääda, ta üritas selle Äh, esitlusel tuua päevakorras ettepoole, see ei olnud võimalik, aga loodab siis teie, äh, teie mõistvale suhtumisele. loen siis ette proua Vana ette, äh, ettekande. TTIP läbirääkimised on kõigile hästi teada, TISA lepingud mitte, TISA on, puudutab siis äh, Äh, kaubanduse ja teenuste, kauban-, kaubategemise liberaliseerimist ja teenuste liberaliseerimist kahekümne viies lepinguriigis, see peaks asendama kattlepingu. praegu räägitakse sellest mitmetasandilistel läbirääkimistel, äh, kuid hiljem siis kandub see üle WTO-sse. täna, sellel nädalal toimub Genfis äh, neljateistkümnes läbirääkimiste voor Inta komisjoni raporti eelnõu, mille eest vastutab proua Reding, äh, jõudis ka meieni sellel äh, nädalal, seal on juba see, sees kohalike ja regionaalsete ametivõimude kohustused, äh, meil on nimelt, kohalikul tasandil on siis ainupädevus teenuste osas, aga miks meie peame siis arvamuse esitama, minu meelest on väga oluline, et meie komisjon arvamust avaldaks, kuivõrd TISA-l on suur mõju avalikele teenustele, aga ka avalike hankemenetlustele kohalikul tasandil lisalepingu lõpptulemus mõjutab otseselt ka majanduslikku sotsiaalset ühtekuuluvust Euroopa Liidus. see leping piiraks linnade ja kohaliku tasandi liikumisruumi eneseadministratsiooni ja regulatiivsuutlikkust. see sekkuks ühtekuuluvuspoliitika linna planeerimisvaldkonda. selline seadusandlus tuleks läbi vaadata kohalikul tasandil. eriti on äh, sellest puudutatud kohalik tasand, kohalik tasand on see, kes kõige rohkem kasutab ära TISAs välja toodud regulatiivvahendeid me kutsume üles äh, oma arvamuses komisjonil ja liikmesriikidel lähtuma majanduslikest, sotsiaalsetest ja territoriaalsetest ühtekuuluvuseesmärkidest, me tahame rohkem äh, andmeid TISA kohta ja selle mõjuanalüüsi ähm, kohalikule tasandile, selle peab meile esitama komisjon. me ei taha, et standardid ja põhimõtted, mis on ähm, ühtekuuluvuspoliitika aluseks äh,, saaks nüüd lahjendatud või neid hakatakse õõnestatama. me tahame, et kohalikel ja regionaalsetel omavalitsustel jääks otsustusvõim ja me kutsume üles komisjoni paindlikkusinstrumente e-, e-, parandama kohalikul tasandil nii nagu Kats äh, artiklis äh, sada kolmkümmend neli on kirjas. me tahaksime, et kohalikud ja regionaalsed omavalitsused oleksid kaasatud äh, aruteludesse ja me tahaksime seda, et jäetakse välja TISA-s täiesti avalikud teenused, nii nagu proua Reding on ka juba välja pakkunud. kuivõrd arvamuse maht on piiratud tahaksime esitada mõned muudatusettepanekud. parlamendil ei olnud võimalus enne nõukogu poolset mandaadi andmist komisjonile, see küll toimus vastavalt reeglitele, aga demokraatlikus mõttes ei ole see päris õige. ja parlamendis ka ei ole piisavalt aega selle asjaga tegeleda. tuleks äh, rohkem aega anda kõikide klauslite läbivaatamiseks, proua Vana ütleb ka ühtlasi, et ta äh, ootab äh, huviga kõikide variraportööride kommentaare ja märkuseid ja öö, äh, tahab siis öö, koostööd öö, jätkata selles küsimuses. suur tänu. kaks variraportööri saatsid proua Vanale kirjalikult oma seisukohad härra Pikula sotsiaaldemokraatide ridadest ja härra Neuer ECR fraktsioonist. nüüd saab sõna ka härra Takkula, kes on äh, ALDE fraktsiooni variraportöör. okei okay,, thank you, sir, if I understood correctly. suur aitäh. Äh, kasutan kõnelemiseks oma emakeelt, ütleb härra Takkula. teisisõnu, proua juhataja, kallid kolleegid kõigepealt ma tahaksin proua Vana tänada selle arvamuse koostamise eest ja ma olen ALDE fraktsiooni variraportöör ja tooksin siin välja mõned asjad. kõigepealt regionaalkomisjoni pädevus selles küsimuses on natukene piiratud ja me peaksime olema väga ettevaatlikud, kui me sellest asjast räägime. teiseks, mis nüüd puudutab seda arvamuse sisu kui Euroopa Liit äh, räägib äh, üldistest standarditest, siis me tavaliselt räägime sellest, et me standardid tuleb tõsta, mitte neid alandada. komisjon on täiesti selgelt öelnud, et läbirääkimistel äh, seat-, ei seata ohtu näiteks keskkonna- või tervishoiustandardeid. et nende standardite puhul mitte kunagi ei nõrgestata neid või vähendata neid, vaid ähm, hoopis karmistatakse, kui, kui on vaja kuivõrd tegemist on nüüd arvamusega TISA lepingu osas, peaksime me vältima seda, et äh, me räägime kõikidest kaubanduslepingutest, peaksime keskenduma oma arvamuses sellele konkreetsele äh, teenuste kaubanduse lepingule. ja lisaks sellele me peame arvesse võtma ka selle, et Euroopa Liidul ei ole praegu mandaati eh, sekkuda eh, avaliku, avalike pakkumiste menetluste liikmesriikides, liikmesriigid ise otsustavad, kuidas on avaliku teenustega ja nende pakkumistega. ja liikmesriikide valitsused saavad ise otsustada eh, seda, mille, milliseid teenuseid nad avalikeks teenusteks peavad, te teate, et Euroopa Liidu liikmesriikide vahel on siin suured erinevused. ja tuletaksin veel kord meelde, et liikmesriigid on pädevad ka selles osas, et äh, selle kaubanduslepingu läbi ei saaks äh, lööki kohalikud omavalitsused ja nende pädevusvaldkond, ärgem sellest, seda unustagem, milline roll on tegelikult liikmesriikidel, milline roll on meil. ja me peame mõtlema sellele, mis, mis sellest lepingust edasi saab. mina arvan, et me peaksime olema tõesti väga ettevaatlikud, kui me võtame seisukohta äh, meie eesmärgiks peaks ju olema tasakaalus äh, lepingu leidmine ja äh, see peaks ju kaasa tooma äh, majanduskasvu terves Euroopas ja liikmesriikides ja nagu ma ütlesin, mina tahan kõige rohkem seda, et me peame mõistma seda, millele me peaksime keskenduma regionaalkomisjonina, esitades oma arvamuse vastutavale komisjonile meie oleme lihtsalt arvamuse esitajad. nii palju siis minu poolt praeguseks kuulda oli, et kolleegid on kirjalikult oma seisukohad proua Vanale edastanud ja liitun selle, liitun nende kolleegidega ja loodetavasti proua Vana need loeb. aga ma loodan, et ähm, proua vana kolleeg, kes siin teda täna asendas, edastab siis minu kommentaarid ka aga ma arvan, et äh, konstruktiivselt äh, koostööd tehes me saame, jõu-, jõuame me ka väga hea lõpptulemuseni, suur tänu! suur tänu! proua Tomato, palun! jah, suur tänu! mina sooviksin tänada kolleege selle eest, et nad on mõistnud, kuivõrd oluline on, et meie komisjon siin samuti oma arvamuse esitab. siin on korduvalt rõhutatud mitmeid õigeid mõtteid, nimelt seda, et TISA tõepoolest mõjutab väga tugevalt kohalike ja piirkondlike omavalitsuste eh, haldusalasid ning eh, see mõjutab otseselt kogukondade elu. Eh, sedasama võib öelda muidugi ka TTIP kohta. praeguste läbirääkimiste käigus äh, tek-, äh, toimuvast me väga palju ei tea. Assange'i äh, lekked küll näitasid teist, kuid mida me teame, on see, et viis aastat pärast TISA jõustumist see alles avaldatakse, mis on täpne sisu, on, see on tõeline äh, saladuste hoidmine ning TISA äh, puudutab olulisi valdkondi nagu tervishoid, haridus, äh, telekommunikatsioon ning me ei saa jätta seda metsiku liberaliseerimise meelevalda. ma loodan, et Euroopa Komisjon tõepoolest äh, pöörab tähelepanu sotsiaal- ja majanduspartnerite kaasamisele. tegemist on oluliste teenustega, mis puudutavad meie kodanikke nende igapäevases elus. me ei saa lubada seda, et nende teenuste pakkumine väheneb, sellepärast et need antakse hargmaiste ettevõtete meelevalda me näeme paljude liikmesriikide näite varal, et see on äärmiselt oluline selleks, et vältida meie ühiskonna edasist lõhestumist. regionaalpoliitika eesmärgid on hoopis teistsugused ning me peame jälgima nende täitmist ka siinkohal. Mr Valkos, suur tänu, härra Valkos, ja siis teised. president Somos... suur tänu, proua esimees, mina teen lühidalt. me ju teame, et tegemist on rahvusvahelise leppega, mille eesmärgiks on teenustekaubanduse liberaliseerimine, see tähendab seda, et siin käsitletakse väga keerulisi teemasid nagu andmekaitse, oma roll on muidugi ka läbipaistvusel ning läbirääkimistel käsitletakse ka avalikke teenuseid. see on Euroopa Liidu jaoks väga oluline valdkond ning meil on siin alust olla murelik. mina leian, et arvamus peab juhtima tähelepanu mitte ainult negatiivsetele punktidele, vaid me peaksime mõtlema ka sellele, mis on TISAga seonduvat positiivset. see leping toob enesega kaasa ka uusi võimalusi. selle lepingu varal on võimalik majanduskasvu elavdada, on võimalik elavdada erasektori tegevust eh, ning eh, tugevdada piirkondlikku arengut. mitte kõik selles lepingus ei ole murettekitav kõike ei pea juba ette hukka mõistma. me peaksime seda lepingut siiski käsitlema võimalusena. ja nüüd, äh, härra Loer, ma ütlesin, et te saatsite juba kirjaliku versiooni, aga muidugi on äh, kena teid ka ära kuulata. suurepärane jälle taas tagasi olla alustan äh, nüüd veidike teistmoodi, kui proua Tomato seda tegi mis on päris radikaalne ja ma tahaksin tänada äh, proua Vaanat suurepärast töö eest ja äh, sellest, et ta tegi ettepaneku, et äh, regi arvamus ikkagi koostatakse, sellepärast et algselt ma reageerisin sellele, küsides miks, aga nüüd, kui ma olen mõelnud selle peale, et miks, siis ma olen aru saanud, kuivõrd palju küsimusi ja debatti kaubanduslepped tekitavad, see tähendab seda, et me peame jätkama dialoogiga ja Äh, ka läbipaistvus on väga oluline. ma saan aru ka, kuivõrd tähtis on kaubandustõkete eemaldamine meie aina ühe, rohkem ühinenud maailmas, kui Euroopa Liit tahab oma konkurentsivõimet säilitada. Euroopa Liit on maailma suurim eksportija, teenuste eksportija, kümnete miljonite töökohtadega äh, Euroopa Liidu teenustesektoris ning teenuste turu avamine tähendab igal juhul, et kasvu ja töökohti tuleb juurde juurde õpime siis ajaloost äh, Põhja-Korea äh, või Valgevene inimesed, kas neil läheb paremini kui näiteks kanadalastel või ameeriklastel või ühendkuningriiklastel või hollandlastel? ei. ja väga selge põhjus on, miks. diisel on väga suur potentsiaal väga tähtsaks osutuda, äh, kakskümmend miljardit naela panustab see Euroopa SKT-sse, mis on kaks korda rohkem kui näiteks vabakaubandusleping Kanadaga. TISA, kui see edukas osutub, siis ta aitab telekomi, IT ja muudes sektorites ning keskkonnateenustes Euroopa Liidul edasi jõuda ja see on põhjus, mikspärast näiteks Ühendkuningriik tahab jätkuvalt olla Euroopa Liidu liige. suurenev regulatoorne läbipaist-, läbipaistvus aitab ka äh, rakenduda Euroopa Liidu ühisturule. Äh, interraportöör proua Reding on oma töödokumendis öelnud väga õigesti, et kui piirid, maailm on piirideta, siis ei tohi ka reeglitel piire olla ja kui me räägime teenuseid, kus on kasvupotentsiaal kõige suurem, siis äh, sellegipoolest on siin tõkked kõige suuremad samuti. ECR tahab näha, et neid tõkkeid eemaldatakse, aga standardid peavad olema jätkuvalt kõrged ja liikmesriigid eh, peavad saama oma avalikke teenuseid pakkuda nii, nagu nad seda tahavad. seetõttu me toetame TISA-sid, TISA-t, mis standardit eh, tugevdaks ning aitaksid eh, konkurentsieelist tõsta meie ettevõtetel teistel turgudel. meie fraktsioon toetab meetmeid sellisel moel, mida ma loodan ka, et minu regikomisjoni kolleegid saavad toetada suur tänu, ütleb esinaine, nüüd on arutelu lõppenud, tuletan teile meelde, et muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on kakskümmend üks oktoober, kolmapäev. ja äh, sellega olemegi võtnud oma päevakorra peamised punktid läbi. peame nüüd heaks kiitma koordinaatorite otsused. koordinaatorid kohtusid täna ja need otsused on teile kõigile saadetud, kas kellelgi on midagi kommenteerida, kas olete nõus, äh, härra Van Nistelrooy? Äh, vaatasin teksti, tahaksin öelda kahte väikest asja. esiteks kolm suurt küsimust, mille osas me kokku leppisime, on siin ära toodud koos resolutsiooniga, selles osas on kõik hästi. me leppisime kokku ka meil oleks järk-järguline lähenemine nii, et lihtsustamise küsimus tuleks oktoobri kolmandale täiskogule. ja edasi, see otsus, mida me tegime Kreeka teema raportööri osas, me nimetasime seda põhiraportööriks see on konkreetne otsus selle juhtumi puhul ja see ei ole tavapärane raportööri määramisel. ma ütleksin, et kui see raportöör oleks nüüd tiitliga põhiraportöör, siis oleks kõik hästi. hästi, ütleb esinaine, et suulised mu-, küsimused ma juba oma allkirja andsin nendele kirjadele loomulikult me võime äh, muuta nende küsimuste järjekorda nii, et näidata, et lihtsustamise küsimus on väga-väga tähtis. ja paneme sinna juurde ka siis äh, põhiraportööri äh, tiitli äh,. kiitsime heaks, kas on muid küsimusi? ei ole. pärast pikka päeva mina ootasin küll, et on muid küsimusi väga palju. meie järgne koosolek leiab aset neljap-, päeval, kaheteistkümnendal novembril kella üheksast äh, hommikul kuni poole seitsmeni õhtul. Äh, ja esinaine tänab tõlke abi eest täna. suur tänu. koosolek on lõppenud.